kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. meie komisjoni kohtumine on alanud ning meie päevakord on väga täis täna. nii, kutsun teid nüüd üles päevakorra projekti kinnitama ja paneksin sinna äh, sisse ühe muudatuse proua Gordiasaval kes soovib äh, meie äh, meile esitada oma raporti Euroopa Liidu vahendite suulise võrdõiguslikkuse edendamise kohta pärast minupoolseid teadaandeid. täna hommikul kohtusid koordinaatorid ja nad panid paika raportöörid Financial rules applicable to general budget ja sellega hakkab tegelema proua Vresle. ja kuna tegemist on ühisraportiga, mille koostame koos eelarve kontrolli komisjoniga, eh, kus nende poolt eh, osaleb kaasraportöörina ka Richard Ashford. samuti määrasime raportööri future perspectives of technical assistance to uh, um, uh, of um, ethical policy ja selle uh, uh raportöör olen mina. investeerimisfondide teemaline raport, õigemini arvamus, millega tegeleb Rahvapartei nüüd meie komisjon, mis tegeleb kolme instrumendiga, mis on seotud välisinvesteerimisplaaniga e ja e ja sotsialistid ja demokraadid äh, võtavad selle koostamise enda peale. selle, ta teevad nad koos arengukomisjoniga ning äh, ja proua Guardia Saval tegeleb samuti ka teiste selleteemaliste raportitega. nüüd see, mis puudutab proua Georgieva peatset lahkumist, kes on eelarvega tegelev volinik, inimressurssidega tegelev volinik, tundsime me huvi tema järeltulija kuulamise vastu. see toimub siis, kui oleme lõpetanud eelarvelised menetlused, mis praegusel hetkel veel toimivad, toimuvad nüüd delegatsioonid ja kuulamised kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. selles osas oleme me eh, kalendrit muutnud. niisiis olime, pidime Põhja-Iirimaale minema eh, juuli lõpus, eh, rohelisel nädalal. sel hetkel Põhja-Iiri parlament enam ei kogune, seega toimub sõit maikuus, kuid maikuine sõit Palestiinas, see toimub juulis. ja lisaks oleme plaani võtnud veel ühe kuulamine Brexiti tagajärgede kohta. ning mis puudutab parlamentide vahelist kohtumist, mis toimub kolmekümnendal, kolmekümne esimesel jaanuaril ja esimesel veebruaril, siis oleme teinud ettepaneku öö, äh, öö, äh, arutelu oma vahendite kohta mm, ja mis puudutab paneele äh, komisjonides, siis äh, kolm Euroopa Parlamendi komisjoni, mis äh, tegutsevad selles valdkonnas, on töö, hõive, eelarve ja majanduskomisjonid. meie tegeleme mitmeaastase finantsraamistiku ellurakendamisega ja eh, programmide käivitamisega selle raames ja samuti ka eh, omnibussi projekti eh, menetlusreeglite lihtsustamisega. ja nüüd see, mis puudutab Clear and Bradley nõustajate küsimust mille osas langetati otsus kahekümne neljandal oktoobril, siis praegusel hetkel mõttevahetus ei ole ette nähtud vastavalt äh, Euroopa teenistajate äh, reegli artiklile kolm. see oligi kõik, mis ma soovisin teieni tuua. ning nüüd annan ma sõna proua Gordias Salolile, et ta esitaks meile oma raporti Euroopa Liidu vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. suur tänu teile, esimees, vabandust kõigepealt, et ma palusin äh, päevakorda muuta nii viimasel minutil, aga õnnetuseks pean ma ära minema tänaselt koosolekult, et äh, minna teisele koosolekule ning soovisin Äh, arvamuse täna juba ära esitada. suur tänu teile selle eest, et seda võimaldasite. nagu ma ütlesin, tegemist on arvamusraportiga, mis äh, puudutab Euroopa Liidu vahendeid äh, soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. ei saa eitada, et Euroopa Liidu jaoks on sooline võrdõiguslik oluline, see meie väärtustes, meie aluslepingutes on see sees, samas aga kuula, mõeldes selle peale, milliseid jõupingutusi Euroopa liit äh, on valmis äh, kasutama viimastel aastatel. Need äh, muudatused ei ole olnud seega piisavad nagu, vähemalt mitte sellised, mida oleksime soovinud ning vaatame, milline oli Maailma Majandusfoorumi viimane raport, kus räägiti palgalõhest, siis kahe tuhande kaheksandast aastatest alates ei ole mitte me parandanud olukorda, vaid olukord on halvenenud. seega on meil vaja sada kaheksateist aastat praeguse rütmiga edasi minnes, et äh, kaoks ära äh, palgalõhe meeste ja naiste vahel. ning <clears throat> mööd-, eelmisel nädalal oli <clears throat> Island uudistes, sest nad korraldasid uuringu, äh, kus oli näha, et kaheksa tunnise tööpäeva juures kella kahest alates töötavad naised tasuta, sest selline on Äh, selline on äh, palgalõhe meeste ja naiste vahel ning sellega seoses naised Islandil otsustasid tööpostilt minema kõndida, äh, sest nad otsustasid, et nad ei hakka tas-, tasuta tööd tegema. kuid me ei räägi siin ainult mitte palgalõhest, vaid ka räägime sellest, aga mis kell nad alustavad tööd, küsib esimees, raportöör vaskab, vastab samal ajal ma sain aru, et alates äh, seitsmenda novembri õhtust äh, alates äh, na, nii-öelda naised palka ei saa. peaksime võib-olla seda, peaksime, isegi kui peaksime seda tegelikult tegema, et sellele tähelepanu pöörata, kõik need naised, kes siin on esmaspäeva pärastlõunast kohal, toetavad tasuta. niisiis me ei räägi siin mitte ainult äh, palgalõhest, vaid äh, kogu, äh, kogu sellest erinevast kohtlemisest, räägime sotsiaalsest õiglusest, mitte ainult majanduslikust õigusest, konkurentsi küsimustest kolmsada seitsekümmend miljardit eurot läheb Euroopa Liidule aastas maksma see, et naiste ja naiste vahel pole reaalset äh, võrdsust, see on siis kaks korda Euroopa Liidu ähm, eelarve, võrreldes seda siis meile kättesaadavate andmetega. sellega seoses paljud rahvusvahelised organisatsioonid ütlevad, et me peame äh, tegema, äh, tegelema soolise eelarvestamisega, et vähendada Ehm, sellised äh, lõhesid, äh, mis äh, on absurdsed kahekümne esimesel ehm, sajandil. ma tahtsin teile tutvustada pisut konteksti, ma, kuigi see on tihtipeale paljudele juba tuttav, aga ma tahtsin lihtsalt näitlikustada seda, mida tähendab meeste, naiste ebavõrdsust. ja mõeldes selle peale, mida meie oma komisjonis saame teha, paluksin, et eelarveridadel oleks spetsiifiliselt viidatud, millised on soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid ning milline osa eelarvest on määratud selleks, et nende eesmärkideni jõuda. ja tahaksin öelda ka seda, et on olemas spetsiifilised soolised indikaatorid või peaks olema, et selliseid projekte finantseerida ja et neid võetakse arvesse ka monitooringu ja hinnangu läbiviimisest. ja äh, kuus miljardit eurot on äh, ette nähtud äh, mitmeaastase finantsraamistikus, see on hea, äh, see on hea signaal tulevikuks, aga need summad peaks järgmise finantsraamistiku perioodiks suurenema ja soovime, et oleks soolise, oleks soolise eelarvestamise küsimus selgelt näha eelarves alates kahe tuhande kahekümnendast aastast alates seni on olnud poliitilist äh, soovi, et meeste ja naiste võrdõiguslikkuse nimel edasi töötada, kuid sellest poliitilisest tahtest peab nüüd kaugemale minema ja äh, kasutusele võtma konkreetseid vahendeid, et oleks selline eelarve, mis äh, aitaks ebavõrdsust vähendada. nii et suur tänu ja ootan teie kommentaare, soovitusi, et meie arvamusest oleks tõesti kasu ebavõrdsuse vähendamisel. Merci! suur tänu selle sõnavõtu eest ja, ja annan nüüd sõna proua Claire Moodile And.... suur tänu! tahaksin kasutada praegu võimalust, et tänada äh, aidat äh, selle arvamuse eest. Äh, tõesti, mina Äh, tunnustan seda arvamust. ja sageli on niimoodi, et Euroopa Liidu rahalised vahendid on tegelikult ainukesed vahendid liikmesriikides äh, selleks, et äh, soopõhiseid poliitikaid kujundada. aga samas Euroopa Liidus, kus me teeme kenasid sõnu, me väga sageli ei seira, mis juhtub hiljem ja praktika ei ole tavaliselt meie ilusate teooriate ja poliitikasõnadega kooskõlas. sellepärast on see arvamus äh, väga teretulnud oma selguses ja ka oma konkreetsuses, äh, kui siin nimetatakse tegevusi, mida konkreetselt saame ette võtta ning me peame tagama, et äh, meie mõtete taga, tagada sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidu vahendite kasutamisel oleks ka tõeline praktiline väärtus, suur tänu! tänan. proua Moody äh, väljendas seda, mida me kõik teravalt tunneme. annan sõna proua Guardia Savalile. ja äh, võib-olla peaks rõhutama, äh, milline lõhe eristab sõnu ja tegusid, mitte ainult meeste-naiste vahelise võrdsuse küsimuses ja mis puudutab nüüd kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet, siis äh, aitäh ja tõesti, ma arvan, et meil tuleb üheskoos mõelda selle peale, ütleb Jens Kaier, kuidas seda üldist eelarvestamist siis konkreetselt teha ma ikka loen neid parlamendi nõudmisi ja olen sellega tegelikult ka nõus, mis seal kirjas, seda on tõesti vaja. aga eelarveraportöörina küsisin siis, et kuidas see käib. küsisin kolleegidelt, kes seda kõike äh, nõuavad, et mida see siis konkreetselt tähendab, mida tähendab sooline eelarvestamine et kui me läheme numbrite juurde, et mis siis tuleks teha? sest äh, nende numbritega me ju peaksime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Euroopa Liidu eesmärgid saavutama. ja ma olen siin natuke nõutu, sest äh, kui nüüd vaadata täpsemalt neid konkreetseid punkte ja et mida saaks teha, siis mulle tundub, et me ei ole väga kaugele jõudnud. jah, muidugi abstraktselt on võimalik öelda, et toetagem selliseid programme, mis toetavad naisi, aga mis see siis täpselt tähendab? ja kui ma siis küsin, et mida see tähendab, siis öeldakse, et nojah, et äh, võib-olla peaks linnades kasutama ühistransporti, sellepärast et naistel on harvem isiklik auto kui meestel ja nad kasutavad rohkem ühistransporti, nii et kui me toetame ühistransporti, siis me tegelikult äh, äh, tegeleme ka soolise eelarvestamisega. no jaa, aga see ei vasta siiski küsimusele, kuidas Euroopa Liidu tasandil soolise eelarvestamisega tegeleda. ja see küsimus tõesti huvitab mind ja ma leian, et me peaksime seda täpsemalt uurima. ja kohe me ka vaatame ühte selle komisjoni tellitud uuringut äh, ja ma arvan, et me tõesti peaksime ka selles küsimuses võib-olla tellima uuringu, kus me siis liikmesriikidest ja ka OECD riikidest kokku koguksime näited, äh, positiivsed näited soolise eelarvestamise kohta, sest siiamaani mul tõesti ei ole õnnestunud saada ettekujutust, et kuidas nüüd vastu tulla sellele üleüldisele eelkutsele soolise eelarvestamise kohta, et kuidas ma seda siis konkreetselt Euroopa äh, tasandil tegema peaks eelarve kaudu? enfin, dans les rémunération des mis puudutab nüüd kaastöötajate rahastamist, siis loomulikult ei tohi diskrimineerida mehi ja naisi, neid peaks tasustatama võrdselt Euroopa Parlamendis, härra Dupree, kes oli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, et ta parlamendi eelarve raportöör diskrimineerimist ju pole. kindlasti on. aga mul polnud mandaati selle väljaselgitamiseks Mm, vähemalt äh, ametlikult mitte. me kindlasti jagame kõik äh, selle, seda eesmärki, et äh, ees, et väheneks ebavõrdsus meeste ja naiste vahel ja ma, ma toetan täielikult proua Gardia Saavali ettepanekuid. mul on kaks küsimust, üks semantiline, teine sisuline. kõigepealt semantiline ma arvan, et äh, me ei saa rääkida äh, mm. äh, ei räägi enam soost, vaid soopõhisusest ja ma pööran teie tähelepanule sellele, et kui me räägime ühest asjast, siis räägime anatoomilisest soost, siis on see üks asi, sotsiaalne sugu on teine asi ja see ei ole seega enam adekvaatne terminoloogia ja ei saa seda kuidagi homogeenseks muuta. ning mul on küsimus, mis on pisut sisulisema iseloomuga. soovite indikaatoreid seda ka meie põhiraportöör pani muretsema soovide soopõhiseid äh, äh, anatoomilise soopõhiseid äh, indikaatoreid ja kõigi tegevuste puhul, aga see on kontseptsioon, mis läheb väga kaugele hmm.. mis on, puudutab siis programmi eesmärke ja seda kõikides faasides kõigi tegevuste puhul. aga kui teil on sellised projektid, kus on väga palju tegevusi ette nähtud, kas peate välja töötama eh, siis eh, soopõhise indikaatori kõigi tegevuste läbiviimisel? Eh, kas meil on siin tegemist terminoloogilise probleemiga või me tekitame täiesti ületamatu bürokraatliku koorma? see see punkt tuleks ümber kirjutada, et oleks täiesti selge, et äh, projektide eesmärgid äh, peavad sisaldama indikaatoreid ja peame vaatama, mis seal sisuliselt sees on, äh, aga mitte kõikide faaside jaoks projektis pole vaja, sest see ole, see minu meelest oleks täiesti lömastavalt raske bürokraatliku koorma all. niisiis oleme eesmärgi osas kõik nõus. oleme nõus, et menetlus tuleb lihtsamaks muuta, aga kui näiteks hangete puhul, sest Euroopa Liit muudkui teeb hankeid, avalikke hankeid, kui lisaindikaatorid lisataks neile, siis on see niigi äh, tohutult äh, koormav, bürokraatlikult koormav ja kui äh, soopõhised indikaatorid ka sisse viia, muutub see veel koormavamaks. ning äh, see peaks äh, muutuma äh, haldusküsimustes peaks muutuma tegevused siiski lihtsamaks. niisiis, proua Kardiassaabel, võib-olla soovite nüüd kokku võtta. suur tänu, esimees. ma ei palunud Eh, sõna, ehm, eh, mis eh, muidugi mehed ajasid kõik segamini, ütleb esimees, täpselt nii vastab raportöör. niisiis arvan, et see võib-olla on tegemist ka selgituse või informatsiooni küsimusega. kõigepealt härra Depree on tõlk, viga seal, sest inglise keeles on seal kirjutatud gender specific. see ei ole sugugi vähese tähtsusega küsimus, sest äh, on vaja äh, äh, ka terminoloogia üle vaadata igas keeles, igas riigis ning hispaania keeles on see eriti oluline. ning see, mis puudutab indikaatoreid kõikides faasides, see ei puuduta nüüd küll kõiki faase, kõiki, kõiki tegevusi ja ei kava, ei ole vaja kontrolli ega bürokraatiat suurendada, vaid et äh, oleks informatsiooni ja et oleks olemas kriteeriumid Euroopa poolt finantseeritavate programmide jaoks, et äh, võtta arvesse ebavõrdsuse vähendamist ning äh, need programmid, mida rahastatakse Euroopa eelarvest Eh, neil on, kõigi hinnatakse eh, vastavalt Euroopa lisandväärtuse põhimõtetele ja kui me soovime ju tegelikult, eh, et oma eelarvega tegutsedes soovime me Euroopa lisandväärtust kogu tegevusele. kui me ei suuda saavutada seda, et soopõhine poliitika kasutaks indikaatoreid, mis aitaks välja selgitada, kus on palgalõhe, kus toimub sooline diskrimineerimine, siis me oleme oma tegevuses läbi kukkunud. see ei tähenda seda, et iga sammukese juures peaks seda nii tegema, vaid programmides peavad olema selged eesmärgid ja need eesmärgid peavad sisaldama selgeid indikaatoreid ja selle abil me saame informatsiooni, mida oleme soovinud saada. kui meil on eesmärgid ja hiljem andmed, eile siis me suudame saavutada äh, seda, mis meil esmaselt äh, eesmärgiks oli nii et äh, võib-olla pole sõnastus väga täpne, me saame sellest veel rääkida, me ei äh, saa hakata mingisuguseid kummalisi protsesse välja mõtlema. meil on äh, siin küsimuse all spetsiifilise poliitika valdkonnad, ka näiteks noorsoopoliitika ja nii edasi, kõigi selliste poliitikavaldkondade juures me keskendume erinevatele indikaatoritele, mis aitaks meil Eh, informatsiooni ammutada sellest. nii et eh, oleme kõik ühel nõul. nii. ja eh, selle juures me lõpetame selle päevakorrapunkti arutamise. kui nüüd kujutame ette, millist tegevusi võib välja töötada selle uuringu põhiselt, siis tekib sellega seoses pisut Äh, küsimusi, aga hea küll, see selleks. neljateistkümnendaks novembriks kell kaksteist tuleb esitada muudatusettepanekud, hääletus toimub üheks, kaheksandal detsembril ja ja äh, Naisõiguste Komisjon hääletab seda kahekümne viiendal jaanuaril. suur tänu proua Kardias Saaval selle sõnavõtu eest, mis oli väga huvitav. ja me tuleme kindlasti selle teema juurde veel tagasi. nüüd Lähme äh, siseturu jaoks oluliste üksuste, mis ei ole Euroopa Liidu ametid, kulude äh, arutamise juurde. ja see puudutab äh, siis siseturgu, Jans Käier oli selle uuringu koordinaator ja ma annan talle nüüd sõna ja tal on siin ka kaasas külaline, et esitaks meile oma äh, uuringut aitäh, härra esimees. Nendel päevadel on mul tõesti päris mitmeid ülesandeid täita eelarvekomisjonis, aga olen ametite eest vastutav alaline raportöör ja mulle tundus, et oleks päris hea see uuring teha ning mul on väga hea meel selle üle, et koordinaatorid minuga nõus olid kallid kolleegid, mõned aastad tagasi see koda tellis uuringu, mille pealkirjaks oli siis, et äh, millised oleks meie kulud siis, kui meil ei oleks enam Euroopa Liitu. ja siis arvutati välja, ka see, kui palju administratiivset tööd Euroopa Liit liikmesriikidelt ära võtab ja välja tuli väga suur summa, kas oli tuhat miljonit või tuhat miljardit, miljardit siis, mis on võimalik riikide eelarvetes säästa tänu sellele, et reguleerivaid toiminguid viiakse läbi Euroopa Liidu tasandil see oli see põhiline mõte selle taga, et uurigem siis ka ameteid. mina olin toona eelarvekomisjoni noor liige ja siis mind paluti Saksa televisiooni ning viimasena küsis minu käest saatejuht, et kust oleks võimalik kokku hoida. tollel hetkel ma tundsin, et päris täpselt ei oskagi vastata ja ma teadsin, et eelarve puhul ei ole väga lihtne säästa ja tavaliselt äh, rahaga viiakse läbi mõistlikke projekte ja selle lihtsalt äravõtmine ei tundunud mulle kõige õigem mõttes. kokutasin lihtsalt midagi ja siis äh, intervjuu lõpus küsisin saatejuhilt, et noh, et äh, mida ta tegelikult mõtles ja ta ütles, et noh, et neid ameteid on ju nii palju ja neid meil tegelikult ju vaja ei ole sellest ajast saati olen kogu aeg nüüd natukene seda ametite küsimust jälginud ja ka euroskeptikutega arutanud. Nemad ka lihtsalt nõuavad äh, lihtsalt ametite laialisaatmist ja intelligentsemaid argumente kui see, et neid on nii palju, ei ole ma väga palju kuulnud. jah, muidugi tasub uurida seda, et kas kõik ametid täidavad tõesti seda kohust, mis neile on pandud ja et kas need ülesanded on ka ajakohased aga lõppude lõpuks äh, oleks siiski ju ka vaja mõelda selle peale, et kas see töö, mida ametid teevad, ka mingi lisandväärtuse Euroopa Liidu jaoks toob. ja see oli see mõte selle uuringu tellimise taga, et kui meil on teatud ülesanded, mis puudutavad siseturgu, et kui neid nüüd teistmoodi hakatakse lahendama, et hakkavad kakskümmend kaheksa liikmesriiki seda eraldi tegema oma ametivõimude kaudu, siis võib juhtuda, et komisjoni jaoks tuleb selle päris positiivne number lõppude lõpuks välja, nii et ootan juba põnevusega neid tulemusi Monsieur Jacques Malan va répondre à l'impatience de Jens. Eh, ma mõistan härra Kairi eh, kärsitust. Well, thank you. Th thank you very much indeed for uh... suur tänu selle eest, et olete mind täna siia kutsunud, eh, selleks et uh, kanda ette meie uuringu tulemused siseturu jaoks oluliste üksuste, mis ei ole Euroopa Liidu ametid, kulud. ma tahaksin rõhutada, et tegemist on ikkagi esialgsete uuringu tulemustega, sest uuringule joone alla tule-, tõmbamine veel kestab ja see on ka tegelikult meie aruande peal kirjas, et, et see on esimene versioon sellest. ja palun arvestage siis sellega Äh, mulle on antud kõneaega viisteist kuni kakskümmend minutit ja selle jooksul tahaksin anda teile äh, ülevaate selle uuringu eesmärkidest ja metodoloogiast, aga siis tahaksin teile ette tuua ka meie järeldused niisiis, äh, selle uuringu eesmärgid, neid oli tegelikult neli. esiteks oli meie ülesanne vaadata täpselt, kuidas ametit on mõjutanud Euroopa Liidu eelarvet, aga avaldanud mõju samas ka liikmesriikide eelarvetele ning analüüsida, kas need mõjud oleksid äh, mingil moel teistsugused, äh, kui meil oleks alternatiivseid võimalusi äh, samade tegevuste ja teenuste osutamiseks liikmesriikide tasandil, selle asemel, et kasutada Euroopa Liidu ameteid ning loomulikult vaatasime seejuures eh, eriti hoolega ka kulusid ja hüvesid, eh, mis tulevad eh, ametitest ning vaatasime ka seda, kas siis, kui harmoneeritud ja rohkem standardeid oleks Euroopa Liidu liikmesriikides, oleks hüved suuremad? vaatasime ka, millised on hüved liikmesriikide vastavatele organitele, aga ka näiteks eraettevõtetele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele me võtsime fookusesse seitse ametit, mis on äh, siin slaidil ka välja töö, toodud, ehk siis intellektuaalameti amet, äh, edasi Lennuohutusamet, äh, Ravimiamet, Kemikaalide Amet ning kolm finantsjärelevalveametit, nimelt Euroopa Pangandusamet, ESMA ning ka Euroopa Kindlustus- ja Pensionite Amet see uuring, mille me läbi viisime, on tehtud viimase mõne kuu jooksul ning me oleme siia äh, tegelikult äh, kaasanud väga palju arutelusid ja analüüse, sealhulgas näiteks liikmesriikide ametivõimude ja ettevõtetega, näiteks Airbus äh, ametite endiga ning ka näiteks Ravimiametite Euroopa Föderatsioon lühidalt äh, räägiksin teile järgnevalt äh, metodoloogiast. Äh, sellest juba räägiti siin täna, et Euroopa Liidu mõju olematust on juba uuritud ja selle kulusid samuti, aga meie metodoloogia oli võib-olla veidike teistmoodi. Euroopa Liidu puudumise kulude uuring võib-olla võtab fookusesse pigem protsesside poolelijäämise aga samas äh, meie äh, Euroopa Liidu äh, mitte Euroopa kulude arvesse võttes vaatasime täpselt, millised on need ametid, millised on nende pädevused ja vaatasime täpselt, mis juhtuks, kui neid poleks. nii et võib-olla meie perspektiiv oli veidi teistmoodi. meie uurisime oma analüüsis kolme põhilist stsenaariumit. esiteks status quo ehk tänane olemasolev olukord ning kulud, mis on seotud seitsme ameti ülevalpidamisega. teine, parima võimaluse stsenaarium või võiksime me ilmselt vähem halva stsenaariumina seda pigem kirjeldada. kus äh, siis ametite ülesanded võtaksid üle liikmesriigid, aga õiguslik raamistik äh, ning eriti vastastikuse tunnustamise protsessid jääksid nii, nagu nad tänasel päeval on. ja siis kõige hullem võimalik stsenaarium, stsenaarium kaks, oleks selline, kus Euroopa Liidu õigusliku raamistiku poleks samuti sellepärast et vastastikust tunnustamist ei oleks ja kogu süsteem kukub lihtsalt kokku. sellisel moel peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid ise asendama olemasolevad ametite struktuurid, aga veelgi olulisem, need ettevõtted, kes täna ameteid kasutavad, peaksid minema väga paljudesse erinevatesse ametitesse erinevatesse liikmesriikidesse selleks, et saada omad tooted ja teenused kätte. nüüd tahaksin käia läbi kiiresti need kolm stsenaariumit, mida me analüüsisime ning ma keskenduksin kahele pikemalt, sest ma arvan, need on teie jaoks kõige olulisemad. ehk siis kõigepealt äh, algne staatus quo stsenaarium, äh, seitse äh, ametit äh,, mis olid meie uurimisobjektiks äh,, nende eelarve on üks koma äh, äh, sada kaksteist miljardit eurot, mis on siis tegelikult lõviosa Euroopa Liidu ametite rahastamisest aga peab ütlema samuti, et äh, väike osa sellest äh, saab Euroopa Liidu eelarvest vahendit umbes kaheksakümmend miljonit eurot, äh, sellepärast et need ametid tegelikult väga tihti teenivad omad tulud ise, näiteks organisatsioonid, kes kasutavad, maksavad liikmesmaksu või tasusid teatud teenuste eest näiteks kui te vaatate intellektuaalamet, ametit, intellektuaalõiguste ametit ning ka äh, ravimiametit, siis äh, väga suur osa äh, tuleb liikmesmakse tasusid just eraettevõtetel, kes kasutavad oma teenuste või toodete registreerimiseks neid ameteid Euroopa Liidu üleselt samas aga, kui me räägime finantsjärelevalve ametitest, siis nemad sõltuvad suuremas osas Euroopa Liidu vahenditest, näiteks Euroopa Pangandusamet kaks tuhat viisteist oli neli, kolmkümmend miljonit eurot nende eelarve, nelikümmend protsenti tuli Euroopa Liidu eelarve vahenditest. aga üldiselt on oluline rõhutada seda, et ametite kulud ei jää pea, mitte ainult kanda Euroopa Liidu eelarvel kui me vaatame edasi aga Äh, tulevikku, et kui me midagi ei muuda, mis siis saab edasi. Äh, olles nüüd äh, rääkinud ametite endiga, tundub nii, et ressursid, mis neile on eraldatud, vähenevad aja jooksul, aga nad oma tootlikkust on samas kasvatamas. statistika enamikult neilt viitab sellele, et patentide või päringute või toodete ja teenuste hulk on äh, kasvanud äh, viis kuni kümme protsenti, samal ajal kulud vähenevad. mõningad ametid nende seitsme hulgast, äh, nende kulud on suuremad just Finantsjärelevalveametitel, nagu ma nimetasin, aga teised vähendavad järk-järgult oma kulusid. kokkuvõttes võib öelda, et kulud vähenevad nüüd äh, minnes äh, nende kahe järgmise stsenaariumi juurde, siis äh, stsenaarium number üks on see, et tänane õiguslik raamistik jääb paika, aga need funktsioonid, mida täidavad täna Euroopa Liidu ametid, võetaks üle erinevate liikmesriikide vastavate pädevate ametite poolt. ja me oleme praeguses uuringujärgus vähemalt eeldamas, et me räägime saja kuuekümnest miljonist kuni saja seitsmekümnest miljonist iga-aastasest lisakulust äh, kui äh, liikmesriigid võtaksid üle Euroopa Liidu ametite äh, tegevuskulud. ja need kulud tekivad peamiselt sellest, et uued ametid tuleb luua erinevates riikides, aga nad peavad muidugi võtma üle ka rohkem äh, funktsioone kui need ametid, mida, mis juba olemas on. kulud Äh, ei jaguneks võrdselt äh, Euroopa Liidu liikmesriikides, sest kui te vaatate näiteks lennuohutusvaldkonda, siis on üsna tõenäoline, et Prantsusmaa, äh, Saksamaa ja Ühendkuningriik, kus on tõesti suur lennuohutus- ja lennuohundussektor, nemad ilmselt võtaksid eh, teenuste ja toodete uurimise ja seiramise ülesanded üle teistelt liikmesriikidelt, eh, seal kulud kasvaksid. Eh, teisest küljest näiteks Patendiameti puhul oleks tõenäoline, et kõik liikmesriigid peaksid rohkem ka omaenda liikmesriigi ametile tööd andma selles osas. nii et lisakulu selle stsenaariumi puhul sõl-, sel-, sõltub peamiselt sellest, Äh, millised on äh, nende vastavate tegevusvaldkondade sektorid eri liikmesriikides, kui suured nad on ning äh, need ettevõtted, kus asuvad ettevõtted, kes praegu kasutavad ametite võimalusi ja vahendeid. stsenaarium number kaks, see on siis olukord, kus neid ameteid üldse ei oleks mingil hetkel tulevikus näeme me seda, et õiguslik raamistik äh, lakkab olemast äh, ja vastastikune tunnustamine täpselt samamoodi. meie tulemused näitavad seda, et äh, kõikide ametite puhul, aga eriti just ühisturu ameteid puudutavad, selle tööd puudutavad ettevõtted peaksid hakkama registreerima oma võimalusi, see tähendab teenuseid ja tooteid kõikides erinevates liikmesriikides, see kasvataks omakorda kulusid kui me vaatame liikmesriikides äh, küsitavaid tasusid, siis üksikutes liikmesriikides jah, on need kulud väiksemad, aga kui te nüüd liidate kokku erinevates liikmesriikides vajalik registreerimisprotsess ja kulud sellega seotud, siis loomulikult need akumuleeritud kulud oleksid palju suuremad kui see, et pöördute lihtsalt ühe Euroopa ameti poole ja registreerite oma toote või teenuse. oleme Euroopa Liidu tasandil agregeerinud ka need äh, uurimistulemused ja me näeme seda, et teise stsenaariumi puhul, kus äh, ettevõtted peavad minema oma toodete registreerimiseks väga paljudesse erinevatesse liikmesriikidesse, äh, tooks see umbes viissada miljonit eurot kulu juurde Euroopa tööstusele aastas ja see on väga oluline, sellepärast et Te ju näete, kui ma ütlesin, et sada kuuskümmend miljonit oli see summa, millest ma rääkisin, mida, mida makstakse praegu liikmesriikide poolt. lisaks sellele infole, mida olen juba edastanud, on ilmselt ka väga tugevad varjatud kulud Euroopa tööstusele, sest mitte ainult ei pea nemad maksma lisatasusid, aga ka ettevõtte sisekulud kasvavad, mitu korda on vaja sama taotlusprotsessi ette valmistada selleks, et see suunata erinevatesse Euroopa Liidu ametitesse. ja kuna meie aegressursid olid piiratud, ei saanud me väga detailselt luubi alla võtta neid kulusid. aga samas tagasiside erinevatelt äh, ettevõtetelt viitab sellele, et äh, need tasud on arvestatavad ja kõvasti suuremad kui see, mida liikmesriikide ametitele on praegu vaja maksta, et äh, oma tooteid registreerida. edasi üksuste kulud, mis ei ole Euroopa Liidu ametid, neid, nende kulusid on väga raske kvantifitseerida väga raske on öelda täpselt, mis kasu oleks praegu rahas, kui me näiteks äh, saaksime hoida kontrolli all äh, finantssektori Euroopa Liidus, stabiilsuse äh, tagamisele ei saa praegu siin hinda külge panna. kõik need ametid äh, on praegusel hetkel väga olulised äh, tippteadmiste kohad, äh, näiteks Euroopa Liidu Ravimiametis on neli ja pool tuhat eksperti, keda on võimalik alati appi paluda liikmesriikide ametitele selleks, et ravimeid hinnata. on andmebaasid, kus on informatsioon, mis on Euroopa Liidu üleselt kogutud ning see võib olla kättesaadav kõigi jaoks. edaspidi tuleks seda siis teha liikmesriikide tasandil samuti äh, mängivad ametid ka väga olulist äh, rahvusvahelist äh, rolli, näiteks lennuohutuse vallas. Öeldi meil, et me läheksime tagasi aastasse üheks, tuhat üheksasada kuuskümmend, kui meil sellist ametit poleks, sellepärast et igal liikmesriigil peaks olema Euroopa Liidu väljastpoolt Euroopa Liidu õhurõimi sisenevatest ja väljuvatest lennukitest tehtud registreeringud lennuohutusamet äh, mängib väga olulist rolli Euroopa Liidis, liidus äh, aitamaks teistel ametitel väljaspool Euroopa Liitu äh, tulla toime ka tehniliste teadmistega, kui tooteid uuritakse ja neile sertifikaate väljastatakse. kui panna kinni need ametid, siis meie näeme igal juhul, et see mõjutaks ka äh, nende riikide majandust, kus kohas asuvad need äh, seitse ametit. kolm tuhat viissada töökohta on selles seitsmes ametis äh, kaalul. mõningad töökohad loodaks ilmselt kusagil mujal, ilmselt tegelikult siinsamas Brüsselis ja võtaksid üle nende ametite ülesanded Need funktsioonid on seotud äh, paremate poliitikate loomisega ning äh, poliitika otsuse tegijate nõustamisega Brüsselis. kui ametite asukohariikides ei oleks praegu neid inimesi seda tööd tegemas, siis äh, ilmselt tuleks need funktsioonid ja töökohad luua siiasamasse Brüsselisse nii et eh, erinevates eh, kohtades võib olla oluline töökohtade kadu ning eh, ka kaudsed töökohad kaoksid näiteks erinevad allhankijad ja tarnijad agentuuride jaoks. vaatasime ka seda, kui ameteid ei oleks ja teatud funktsioone siis ei jagataks mitte liikmesriikide tasandile, vaid see jõuaks institutsioonide tasandile ja selle peaks üle võtma Euroopa Komisjon. muidugi Euroopa Komisjon võiks kasutada praegu olemasolevat tööjõudu või äh, luua uusi töökohti selleks, et ametite tööd äh, teha. aga äh, arvestades praegusi eelarvelisi piiranguid, oleks see kahtlane ja teisest küljest muidugi poliitikaotsuste tegemise sõltumatus satub niimoodi kahtluse alla ja lõpetuseks, meie uuringu järeldused on siis järgnevad. aga nagu ütlesin eelnevalt, äh, siis meie lõppjäreldused äh, alles tulevad. meie vaatenurgast, äh, olles analüüsinud seda temaatikat, on selge, et kulud on praeguste ametite puhul väiksemad võrreldes stsenaariumiga, kui need funktsioonid antakse üle näiteks liikmesriikide ametitele või Euroopa Komisjonile aga oluline on muidugi rõhutada, et väga raske on praegu kulutõhususele mingit numbrilist näitajat külge panna, sellepärast et me räägime siin hüpoteetilisest stsenaariumist äh, ja seetõttu ei ole võimalik teha ja lõpetuseks on ilmselt oluline vaadata kaugemale kui lihtsalt seitsme ameti peale. Te teate, on ju palju ameteid, äh, kes eh, millise töö ühteturu või muude teemavaldkondadega tegelevad. ja me arvame, et kui see uuring on praegu vajalik ja kasuks, siis tasub eh, ka uurida teiste ametite eh, hüvesid ja kulusid. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu selle <clears throat> ülevaate eest! annan nüüd, äh, vaatan nüüd härra Kalevi äh, poole, et vaadata, kas ta kärsitus on nüüd kadunud. Also ich bin mit dem Vortrag und den, und den Ergebnissen zufrieden, weil es ma olen selle ettekande ja tulemustega rahul, sest äh, siin ei ole mitte mingeid märke loetavate ja mitteloetavate säästude kohta ja nüüd äh, Äh, ka selle kohta, kuidas siis need äh, institutsioonid äh, siseturgu mõjutavad ja ka seda, kui pakutakse teenuseid liidu tasandil, mitte liikmesriikides. ja ei tulnud ka välja seda, et me nüüd väga palju säästaks Euroopa Liidu eelarvest, aga need kulud, mida peaksid kandma näiteks majandussektorid, äh, on tõesti väga suured, nii et need numbrid äh, nagu üks miljard siin on minu arvates tõesti üllatavalt suur number. nii et ma arvan, et poliitilises äh, argumentatsioonis see uuring aitab meid väga palju ja siin kojas võib-olla ka, kui me nende uuringute tulemustest äh, süvitsi räägime. ja tegelikult meie oma nõupidamistes äh, ametitest sõidame pigem üle, aga uuringud tegelikult äh, näitavad et väga tähtsat rolli nad mängivad ka nendes majandussektorites, millega nad koostööd teevad ja eriti selgelt tuli see välja õhutranspordi ja farmaatsiasektori puhul. et äh, need äh, ametid on siis tõesti just äh, siseturule pääsemise jaoks ülitähtsad ja kui me nüüd räägime nende ametite töövõime tagamisest, siis ma arvan, et on tõesti mõistlik äh, nende numbrite peale veel kord mõelda. nüüd selle küsimuse puhul ma ei hakka nüüd seda minu jaoks pigem piinlikku mälestust välja tooma, et kuidas see lõivude küsimus siiamaani on lahendatud ja kas see, et need ametite eelarvete ülejäägid, et kas need tuleks kuidagi eelarvesse tagasi viia või siiski pigem ametite eelarvetes ära kasutada? aga õhutranspordisektori esindajad, kellega ma rääkisin siis, kui me EASA raportit koostasime ja nemad ütlesid mulle, et lõivude suurus ei ole meie jaoks üldse mitte nii tähtis, kõige tähtsam on see, kui kiiresti amet töötab ja kui kiiresti on see amet võimeline seda teenust siis äh, ettevõtetele pakkuma. ehk siis sellel puhul siis, äh, kui kiiresti on võimalik äh, Äh, siis ka ähm, õhutranspordi sertifikaate väljastada selleks, et äh, uusi osalejaid turule lasta. nii et äh, ma kindlasti tutvun täpsemalt selle uuringuga ja siis nii eelarve kui ka põhimääruste koostamisel hiljem kavatsen selle uuringu tulemusi ka siis kasutada suur tänu ja nüüd saab sõna härra Šdišovski. aitäh, härra esimees eelarve kontrolli komisjonis me väga täpselt jälgime ametite tööd ja seda, kuidas see küsimus lahendatakse. ja me tõesti pöörame kõik kivid ümber, kui me ametite tööd hindame, me lihtsalt ei ütle, et noh, et käib küll. me oleme väga tihti ka keeldunud eelarve täitmise kinnitust andma ametitele mina olen äh, Rahvapartei pikaline raportöör ametite küsimuses ja mina olen külastanud üheksateistkümmet ametit kogu Euroopas. olen vähemalt pool päeva veetnud kõikides nendes ametites, vaadanud täpselt nende tööd, kuulanud ära nende probleemid ja ma olen seda teinud äh, viimase nelja aasta jooksul iga kord, kui oli vaja eelarve täitmisele kinnitust anda nagu ka härra Kaier. Kaieril tekkis ka minul probleem, kui tuleks vastata ametite kasulikkuse küsimusele. seal on väga hea personal, nad töötavad hästi, aga sellegipoolest neid vastandatakse tihti kriti-, kriitikaga, nii et tõesti tuleks, tuleb alati mõelda selle peale, kuidas õigustada neile raha andmist. ametid kahjuks ei ole väga võimekad oma edusammude reklaamimisel. see, mida Jack Mallon nüüd ütles, on tegelikult osaline uuring. mina tahaksin järeldusi ka kuulda ärge saage minust valesti aru, Euroopa Liidu ametitega on kõik korras. kui meil oleks kakskümmend kaheksa erinevat reguleerivat asutust, mis äh, hakkaksid äh, lennukite lennuvõimet testima ja ma tean, millest ma räägin, meil Tšehhi Vabariigis on tõesti ainult paar eksperti, kes tsiviillennunduse lennukeid siis võiksid kontrollida ja nad ei saaks selle ülesandega hakkama. ja seda enne, kui me hakkame siin rääkima veel Küprosest või Maltast äh,, ärge nüüd pange pahaks, et ma siin väikseid riike kritiseerin, aga lihtsalt väikeseriigid, Luksemburg, Balti riigid, neil lihtsalt ei ole piisavalt eh, neid inimesi, kes suudaksid eh, neid ülesandeid läbi viia. ja mina tahaksin, et me tõesti oleksime võimelised tõesti seda numbrites näitama, et me saaksime kalkuleerida, kui palju maksaks see, kui meil oleks kakskümmend kaheksa erinevat asutust, mis eh, lennukeid kontrolliksid samamoodi Toiduamet. Need meeskonnad seal töötavad väga hästi, nad äh, vahetavad informatsiooni välgukiirusel ja see on tõesti erakorraline, kuidas nad seda teevad. kui meil on kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriigi asutust, mis paralleelselt seda tööd teeksid ja mõtleksid, et noh, kas keelustame selle täna või homme ja et kas vaatame seda ainet nüüd ülevalt poolt, altpoolt või vasakult või paremalt, siis tõesti on väga hea, et see küsimus on lahendatud. ja härra esimees, sellele küsimusele me peame palju rohkem aega pühendama ja ma loodan, et me saame selle seda väga kähku teha, sest ma olen veendunud, et praegusel hetkel Euroopa Liidu ametid on tõesti äh, suureks varaallikaks, kuid kahjuks on see varandus väga sügavale maa alla peidetud. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? härra Margalja, palun. suur tänu teile. ainult Äh, paar konkreetset küsimust. arutelu on tõesti väga huvitav, äh, on väga teretulnud. ning äh, siin on üks lähtemõte, me räägime siin <clears throat> sellisest instrumendist nagu ametid <clears throat> ja peame ilmselgeks seda, et nende ametite funktsioon äh, Eh, toimiks kogu Euroopa tasandil, mitte ainult riigi tasandil. ma olen eh, kindel, et tegemist on väga huvitava hüpoteesiga. arvan, et eh, oleks mõistlik asi see hüpotees konkreetsemaks teha, et kontrollitaks järele, et ameti poolt läbiviidav tegevus oleks koordineeritud Euroopa ja mitte liikmesriigi tasandil ja siis võib välja mõelda ka mingisuguseid erinevaid äh, äh, võimalikke instrumente, mida kasutada. vastasel korral võtab komisjon haldamise konkreetselt enda peale. Why not, ütleb kõneleja. Äh, sest tihtipeale liikmesriikides ei ole selliseid ameteid, vaid lihtsalt tegelevad sellega avalikud valgutusüksused alternatiivselt mõni neist ametitest võiks tegeleda oma staabisäästuga ja see võiks ja see võiks tähendada kogu ametite süsteemi ülevaatamist, siin oleme rääkinud seitsmest, aga neist võiks veel rohkem rääkida, et kogu süsteem oleks operatiivsem, et toimuks kulude osas mastaabi sääst. avalike teenuse ja üld- ja huviteenuste puhul samuti. ja teine küsimus on pisut poliitilisema iseloomuga. see e, e, teine võimalik otsus võiks olla see, et teenuste e, teenuste üle rakendatavad käibemaksud oleks madalamad, nagu tihtipeale juhtub liikmesriikides äh, Eh, avaliku teenuse puhul ja seda nii riigi kui kohalikul tasandil, miks mitte. kui eh, tegemist on <coughs> tõhusa teenusega, siis võiks ju mõelda, et eh, ametile langeks sellisel juhul lõviosa kulust. igatahes see uuring äh, peaks laienema ka ülejäänud ametitele, mille, mis tegutsevad Euroopa Liidus. Merci, monsieur Maragall. tänan ja härra äh, Lenu. ma sooviksin teada, millistel alustel need ametid välja valiti uuringu jaoks, kas keegi soovib veel midagi küsida? härra Dupree. aitäh. kõigepealt ma sooviksin öelda, et ma järelduste üle rõõmustan. oleme olnud äh, asja pärast väga mures, oleme jõudnud järeldusele, et, et äh, Euroopa ametid äh, on vähese tõususe juures üsna kulukad ja mul on nüüd äh, kaks küsimust äh, härra Marakalli küsimustele lisaks. Äh, see küsimus, mille võiksime endale esitada, on see, milline on lisakulu teatud ametite jaoks, äh, mitte kõigi jaoks muidugi, milline lisakulu käib kaasa ameti loomisega, võttes arvesse, et mõningad missioonid viiakse läbi riigi administratiivasutuste poolt nii et ma pisut täiendan härra Maragalli küsimust. see faas ei ole minu meelest osa uuringust, kuid minu meelest peaks diferentseerima sektorist, eh, sektori vahel, millel, kus meil on vaja eh, iseseisvat eh, asutust otsuse langetusprotsessiks, teisel puhul aga ei tohiks see olla kohustuslik ning teiseks see, mis puudutab äh, Eh, eelarvelist poolt. Eh, kulu, kui me võrdleme eh, seda liikmesriikidega, siis kulud maksavad kinni ettevõtted, kes ametite poole pöörduvad, kuid see ei ole nii mõningate ametite puhul, kes sellisest sissetulekust võivad vaid unistada. kas selline Eh, seisukohavõtt on eh, õige või kas selline arvamus eh, on adekvaatne, ma taha, ma ei tahaks eksida. aitäh, ütleb esimees. kas <clears throat> võite olla kindel, et igal ametil on, et igast ametist on mingisugust kasu, sest äh, mõnikord on selline tunne, et äh, ametid luuakse ainult sellepärast, et liikmesriigil on hea meel, et ametid tegutsevad nende liikmesriikide territooriumil. on neil ka mingisugune lisandväärtus ning kas te olete äh, saanud kontrollida ka seda, et kui, äh, <clears throat> kui tõesti on olemas Euroopa vastav amet, siis see, selle ameti tegevus <clears throat> muudab üleliigseks <clears throat> Eh, see muudab eh, üleliigseks sarnaste ametite tegevuse liikmesriikides endis ning näiteks EU eh, e- e- e Intellectual Property Office kui ehm, ühesõnaga tema tegevus võib tekitada konkurentsiprobleem sarnastele liikmesriikide ametitele. kas selline probleem on olemas ja kui ta on olemas, siis kas on võimalik jõuliselt tegutseda et äh, ratsionaalsus siiski võidaks. palun, härra Mälon, vastake. Avec un sens de la synthèse, car nous avons un ordre du jour. võimalikult äh, lühidalt, palun. Thank you very much. suur tänu. vastaksin mõnele küsimusele, sest äh, mõned neist polnudki küsimused, mis mulle vastamiseks aga tõsi on see, et äh, ametite toimimist on vaja parandada. mitmed äh, neist praegu vähendavad oma eelarvet. ja ma arvan, et võib öelda, et nende tootlikkus kasvab. aga viimane asi, mida me tahame siin öelda, on see, et tuleb kulusid kärpida selleks, et parandada äh, tootlikkust või tõhusust ametid ei ole olnud ka väga head äh, selles, et rääkida ja näidata, milline on nende lisandväärtus. Äh, nad loomulikult äh, viivad läbi hinnanguid vastavalt siis õigusaktidele, mis neile mandaadi annavad, aga nad ei ole sageli väga hästi saavutanud kommunikatsioonistrateegias seda, et näidata, kui palju nad teenivad näiteks liikmesriike või, või teisi osapooli küsimus äh, ka teiste agentuuride ja ametite jaoks, kas nad võiksid äh, äh, tasusid kohaldada. näiteks ESMA puhul, mis on üks kolmest siis finantsjärelevalve ametist, mida me ka vaatasime ja analüüsisime, mõtleb nüüd selle peale, et tasusid rakendada näiteks erinevatele krediidiagentuuridele ka kolmandatest osa, kolmandatest riikidest et turu toimimist hinnata. ja see on ilmselt väga oluline küsimus eh, esitada ka just ametitele, et vaadata, kas oleks eh, rohkem võimalust et saaks näiteks nende kulud katta nendest teenustest, mida nad osutavad ja mitte võtta see lõviosa siis Euroopa Liidu eelarvest. siis veel üks küsimus, eh, mida ka tõstatati kui äh, jääb üle raha, siis äh, tuleks ta, see tagasi maksta Euroopa Liidu eelarvesse, see on ilmselt küsimus, mida võiks ka tõstatada. Äh, üldiselt on raske muidugi kvantifitseerida ja numbrites väljendada ametite tööd, et mikspärast on praegu see kasulikum Euroopa Liidu tasandil võrreldes näiteks Euroopa Liidu liikmesriikide tasandiga. me leidsime mitte ainult ametite vahel, vaid äh, ka Euroopa ettevõtete vahel väga konkreetse konsensuse, et ametid mängivad väga olulist rolli ja et ilma nendeta ja ilma nende rollita, äh, mis äh, tagab ühtsed standardid ja nende ülalhoidmise oleks ettevõtetel palju äh, kallimad tegevuskulud. kuigi me ei saa neid numbriliselt väljendada, siis äh, vähemalt selle info ja tagasiside põhi, põhjal saame öelda, et need äh, säästukohad oleksid väga olulised. ja viimasena saab sõna raportöör. mul tegelikult ei ole siia mitte midagi enam juurde lisada, härra esimees Nous allons passer à la seconde communication. Et... Lähme nüüd järgmise teatise juurde, mis puudutab La mesure. see puudutab eri liikmesriikides Euroopa Liidu poliitika rakendamiseks Euroopa Liidu eelarvest eraldatava iga euroga seotud kulusid ehk siis Euroopa toetuste kasutamise haldamist. ja härra Muration oli see, kes selle uuringuga tegeles ja annan äh, teile sissejuhatuse tegemiseks sõna. Thank you, thank you very much uh.... suur tänu teile härra esimees, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada seda meeskonda, kes on teinud äh, tööd selle uuringu kallal. eri liikmesriikidest Euroopa Liidu poliitika rakendamiseks eelarvevahenditest eraldatava iga euroga seotud kulud ja ma tahaksin äh, tegelikult tänada ka teid, härra esimees, äh, jõupingutuste eest, mille teie olete teinud, et see uuring saaks äh, sündida. sellepärast, et teadlaste ja konsultantide meeskond, kes selle uuringuga allal töötas, pidi saama palju informatsiooni Euroopa Komisjonilt ja ma pean ütlema, et Euroopa Komisjoni peadirektoraadid ei saanud väga täpset informatsiooni anda äh, uurijatele ja teie enda sekkumine ning ka volinik Georgieva sekkumine aitas äh, sellele kaasa, et äh, komisjoni esindajad siiski meile andmed andsid uurimiseks ja taht-, tahaksin tänada teid ja ka volinik Georgievat selle eest, et me saime selle informatsiooni, et see uuring saaks sündida ja äh, loomulikult parlamendi järelevalve ja kontroll Euroopa Komisjoni üle niimoodi toimub samuti väga hästi. selle uuringu eesmärk oli tuvastada seda, kui palju äh, peavad liikmesriikide ametid või ametkonnad äh, kulusid kandma selleks, et Euroopa Liidu toetusi kasutada ja hallata ja siin on muidugi äh, jagatud juhtimisega programmid ning üksikjuhtimisega programmid, äh, kui kulud on äh, kasusaajatele liiga kõrged, eriti kui arvestada, kui palju nad üldse Euroopa Liidu eelarvest hüve saaksid, kui halduskoormus ja kulud on mõningates poliitikavaldkondades niivõrd kõrged, siis potentsiaalsed kasusaajad eh, üldse Euroopa Liidu eelarvevahendite jaoks eh, ei eh, avaldusi ei esitagi. loomulikult, kui me räägime otsese juhtimisega projektidest, kus summad on ka päris suured, on selge, et kulud, mis on halduseks ette nähtud, Äh, on suurtele ettevõtetele taskukohasemad kui näiteks VKE-dele. loomulikult äh, selle uuringu eesmärk ei ole üleüldiselt anda Euroopa Liidu toetusrahadele äh, ja jagamisele ning äh, haldamisele hinnangut, aga me püüame siin tuvastada kitsaskohad, äh, jagada paremaid praktikaid niimoodi, et meie projektide rakendamine oleks parem ja et me jõuaksime sinnamaani, et raha jõuaks kiiremini ja tõhusamalt ka meie kasusaajatele ning eriti oluline loomulikult äh, on korralik eelarvestamine ja kontroll niimoodi, et me saaksime ennetada pettusi ja neid tuvastada, äh, kui need ilmnevad. Äh, sissejuhatuseks kõik, ootan seda ettekannet ja loomulikult ka arutelu pärast seda, aitäh. suur tänu ja paluksin nüüd eksperte sõna võtta et nad selle uuringu põhiküsimusi tutvustaks. kes soovib sõna võtta? aitäh, härra esimees, aitäh ähm, ka parlamendiliikmetele, ma tõesti viieteistkümne minuti jooksul siis üritan teile seda järgmist äh, uuringut esitleda. me selle uuringuga üritasime täpsemalt välja tuua selle, et äh, millised on äh, grantide kulud ja kuidas grante kulutõhusamaks muuta. me vaatasime praegust õigusloomelist tausta ja raamistikku ja siis ka hinnatud kulusid vastavalt andmetele, mida me saime liikmesriikidelt, komisjonilt ja ka abisaajatelt. ja saime me siis välja tuua ka teatud soovitusi kulutõhususe jaoks meenutaksin teile veel ka, et me keskendusime teatud äh, rahastamisprogrammide valikule, mitte kõikidele, konkurentsivõimelisele, konkurentsivõimelisusele, majanduskasvule, töökohtadele, ühtekuuluvusele, jätkusuutlikule arengule. ja kui me need kõik kokku äh, paneme, siis on see kokku umbes kaks kolmandikku kõikidest grantidest, mida antakse, nii et päris suur osa taustaks, nagu te teate, lihtsustamine, harmoniseerimine grantide haldamises on olnud üks äh, suuremaid probleeme grantide saamisel ja jagamisel. Ähm, Euroopa Liidu määrustega on grantide kulud paika pandud ja meil on ka eraldi reeglid, mis siis äh, neid menetlusi katavad. kui vaadata nüüd erinevate pro-, rahastamisprogrammide erinevusi, siis on täiesti selge, et finantsmäärus paneb juhised paika ja annab ka soovitusi selle kohta, kuidas grante hallata tõhusalt ja selle kõrval igal programmil on oma reeglid siis programmi tasandil. ja nende reeglite puhul siis arvestatakse ka programmi eripäradega ja seega võivad nad ka tegelikult teatud administratiivset koormust tekitada. näiteks aruandluskohustuse nõuded, kontrollimeetmed ja nii edasi. ma arvan, et on mõistlik ka öelda, et ei ole ebaloogiline, et reeglid on erinevad, näiteks reeglid äh, tudengite liikuvusprogrammi puhul ei saa olla samad nagu nende programmide puhul, millega hallatakse siis äh, suuri teadusprojekte. peale selle äh, reeglid tegelikult ei tohiks äh, takistada programmide reeglite harmoniseerimist nendes valdkondades, kus on see võimalik ja vajalik. kui vaadata kogu seda menetlust, siis tegelikult menetlus on üpris sarnane programmide puhul, kuigi ma eelnevalt juba ütlesin, et rakendamine võib olla väga erinev see meetod, mida meie kasutasime ja mida te näete siin ka slaidil, on kolm erinevat osa, kõigepealt siis äh, ettepanekute äh, tegemine, nende andmine, siis äh, pro projekti rahastamine ja projekti äh, lõpetamine ja siin on ka erinevaid jagatud otseseid ja kaudseid haldamisi ja seega on siis ka menetlused erinevad äh, siin on erinevad äh, ametid, äh, ametiasutused, piirkondlikud ametiasutused ja nii edasi. ja selle protsessi kõikides erinevates osades grandi taotleja ja kui see taotlus on edukas, siis ka grandi saaja on kohe algusest peale kaasatud nii et kohe alguses kuulutatakse grandid välja, siis need registreeritakse, tehakse ettepanekuid, peetakse läbirääkimisi projekti üle ja nii edasi. ja selle menetluse haldamine nõuab ka päris palju finantsressursse ja ka personali kõikidelt erinevalt äh, projekti kaasatud osapooltelt. nüüd, kui vaadata selle menetluse kulusid, siis komisjoni finantssüsteemid ei olnud võimelised meile andma kõiki äh, äh, andmeid, mida meil oli vaja ja neid kulusid tuleks vaadata siis juhtumipõhiselt ja tõesti ettevaatlikult tuleb äh, suhtuda siis nende kulude võrdlusesse ja üldistamisse. me ei saanud äh, Erasmus plussi kohta äh, andmeid ja seega Erasmus pluss ei ole nüüd siin kaasatud. Euroopa Liidu tasandil ja nende kaasatud programmide puhul, välja arvatud siis Erasmus pluss, tuli välja, et komisjon kulutab umbes kolmsada miljonit eurot selleks, et rakendada grandiprogramme ja teostada kontrolli haldusasutuste üle ja otsesed halduskulud komisjoni jaoks on umbes null koma kaheksakümmend kolm protsenti ehk siis peaaegu üks protsent kõikidest äh, alla kirjutatud kokkulepete kuludest ja jagatud halduskulud on siis umbes null koma üks protsenti võetud kohustustest. ja nagu ma ütlesin, et null koma null viis kuni üheksa koma kuus protsenti on äh, kulud, seega see vahemik on väga suur ja jagatud puu-, kulude puhul oli see null koma null seitse protsenti kuni null koma viisteist protsenti ja neid suuri erinevusi on võimalik äh, erinevate äh, kulupõhjustega siin äh, ka selgitada. näiteks suurte teadusprogrammide puhul on need suuremad, peale selle on ka teatud õigusloomelised nõuded, aruandluskohustus, automatiseerimise osakaal ja nii edasi. kui vaadata nüüd riiklikku ja piirkondlikku tasandit, siis ähm, kulu tekitajad on umbes sarnased nagu komisjoni puhul, otseste kulude puhul, viis koma null seitsekümmend viis protsenti on see kulu ja kui vaadata neid erinevaid äh, kulusid kokku, siis on see kolm kuni kümme protsenti vastavalt siis äh, erinevate projektide puhul. ja kui vaadata nüüd äh, grandi saajate tasandit, siis me nägime, et nende kulud on ühe ja üheksateist protsendi vahel saadud äh, rahastusest. nii et see on põhimõtteliselt see vahemik siis kõikide uuritud äh, äh, programmide puhul ja siin jällegi suuremaks kulud tekitajaks on jällegi rahastamise kohta aruandluse andmine ja isegi kui summa on väga väike, siis need nõudmised on olemas ja seega muud moodustavad nad siis ka suurema osa kuludest. ja erinevad juhtumipõhised aruanded näitasid, et kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti kogu kuludest läheb taotlemisele, nii et äh, isegi kui taotletakse ja granti ei saada, siis väga suured kulutused tehakse juba taotlemisfaasis väga tähtis on välja ka öelda seda, et komisjon on juba lihtsustanud päris palju süsteemi äh, intervjuudest ja online küsitlustest äh, tuli aga välja see, et teatud halduskoormus on siiski säilinud. kui keskenduda siin Euroopa Liidu tasandile, siis on mitteharmoniseeritud menetlused, väga suur paberi äh, dokumentide nõue, siis eksante hinnangud väga laiapõhjalised veel seejuures, peale selle harmoniseerumise puudumine, digiteerimise erinevad tasandid, automi-, automatiseerimise ja ka erinevate kontrollide erinevad tasandid. kui vaadata nüüd piirkondlikku ja riiklikku tasandit, siis on tõesti väga suur see aruandluse nõue, nii et piirkondlikud ja riiklikud asundused leiavad, et äh, see on liiga suur, äh, peale selle õiguslikud muudatused äh, ja ka väga ajamahukad auditid. nüüd toetuse saaja tasand. siin on väga tähtis öelda seda, et kui me vaatame komplekssust äh, taotluse saaja tasandil, siis tundub, et just väikeste organisatsioonide jaoks on see koormus väga suur, sest nemad ei ole harjunud komplekssete süsteemidega ja uutel taotlejate saajatel on see puudus, et neil ei ole varasemaid kogemusi taotlemisega. siis seega tegelikult uued taotlejad võib-olla kohkuvad ka taotlemise eest ära, sest nad arvavad, et see koormus ja kulu on liiga suur. see koormus, mis välja toodi, oli just administratiivse info saamine, teatud komplekssed nõudmised, ettepanekute tegemise tasandil väga palju lisadokumente, selgitavaid dokumente, mida tuleb lisada siis kõik need kontrollid, mis on vahel ka erinevad riiklikul tasandil ja Euroopa Liidu tasandil. nüüd kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani komisjon analüüsis äh, programmiperioodi ja seega tehti ka juba muudatusi programmiperioodis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja teatud muudatused on ette nähtud äh, äh eriti just kulude tagastamisel ja ka digiteerimise, automatiseerimise erinevate tasandite puhul, aga ja need lihtsustamise puhul on näiteks ka VKE-dele kulude tagastamisnõudmist äh, lihtsustatud, peale selle nõutakse ka vähem dokumente kogu protsessi ajal ja mingil määral on harmoniseeritud ka liikmesriigi ja komisjoni kontrollinõudeid. sellele kõigele lisaks ja sellele kõigele, mis praegu juba toimub, me äh, uurisime ka tagasisidet, mida saadakse liikmesriikidelt ja toetuse saajatelt teatud eh, heade kogemustes eh, ülevõtmine viies valdkonnas on see, mille peale tuleks mõelda. kõigepealt õigusloomeline raamistik ja reeglid, siin oleks vaja harmoniseerida teatud eh, rahastusprogramme ja seda oleks võimalik teha, seda tuleks uurida. näiteks äh, tuleks äh, siin äh, kulude tagastamise, tagastamist lihtsustada, teiseks äh, digiteerimine ja tegevuse automatiseerimine. ja see ei puuduta mitte ainult seda, et me hoolitseme, et protsess oleks võimalikult automaatne positiivses mõttes, vaid ka see, et see automaatsus tuleks ka selgelt kõikide taotlejate jaoks välja. kolmandaks äh, äh, siin protsessi tegevuse parandamine, nagu näiteks vahearuannet tegemist võiks vältida täpselt samamoodi ka topeltaruandlust liikmesriigi tasandil ja Euroopa Liidu tasandil, siis et on ühed dokumendid, mis tuleb digitaalselt esitada, teised, mis tuleb esitada paberi peal. siis neljandaks äh, aruandlus, nõuete muutmine ja viimane valdkond, võib-olla tuleks ka olemasolevat äh, informatsioonisüsteemi lihtsustada selleks, et äh, menetlust lihtsustada ja keskenduda kulutõhususele just nendes valdkondades, kus seda on kõige äh, suurema tõenäosusega võimalik saavutada. ja lõpetuseks, meie uuring tõi välja selle, et meil on võimalik grantide andmise menetlust äh, lihtsustada ja sellega on võimalik äh, kulutõhusust suurendada nii komisjoni tasandil kui ka liikmesriikide ja piirkondade tasandil. aga sama tähtis on ka välja tuua seda, et protsesse on võimalik lihtsustada selleks, et taotlejatel ja ka grantide saajatel oleks äh, menetlus lihtsam ja seda on võimalik teha just administratiivse koormuse puhul, ükskõik kas siis dokumentide esitamisel või hiljem, siis kulude puhul, mis tekivad. see oleks siis kõik minu poolt ja ootan juba teie kommentaare. suur tänu teile, suur tänu, et te rääkisite lihtsustamisest, sest eh, tegemist on hea eelarvestamisega ning eh, hea eelarvestamine aitab meil ka kokku hoida. aga absurdseks ei maksa ka minna. ja see absurdne just on, kui me vaatame, millised menetlused seal on. nii et teie poolt öeldu on väga palju lubav. ma annan nüüd sõna härra Ashworthile. Well, thank you very much for your report. suur tänu teile selle raporti eest ja väga väärtusliku informatsiooni eest kuna te rääkisite nendest kuludest, mis on teil erinevate sektorite lõikes siin välja toodud, ma oleksin tahtnud tegelikult näha veelgi rohkem näiteid siin, et me oleksime saanud paremini aru, et kas näiteks oleks ühe liikmesriigi ja teise liikmesriigi vahel võinud olla selline erisus, et Äh, ühe regiooni või ühe liikmesriigi sees on näiteks äh, mingid tegevused oluliselt kallimalt või näiteks äh, just programmi teemavaldkonnad. kas mõningad programmid on oluliselt kallimad kui teised? selleks, et neid käima lükata. Te rääkisite just väikeettevõtjatest ja see loomulikult on murettekitav. ja ka teisi valdkondi on siin, kus äh, on kiusatus järeldada, et kulu on niivõrd kõrge, et kogu programmi lisandväärtus on liiga väike. kas äh, te saaksite neid küsimusi kuidagi kommenteerida? Si, monsieur Maragall. järgmisena härra Maragall. kolm küsimust, mis on väga konkreetsed. kas te nüüd tunnete mind, kuulete mind? arvan, et äh, see on ilmselge, mida te ütlesite oma mm, ettekandes. Äh, me rääkisime siin sellest, äh, mis, millised kulud on üksustel, mis ei ole ametid, aga nüüd räägime siis grantidest. ja hiljuti koostasime parlamendis Äh, raporti infosüsteemide äh, ühildamiseks liikmesriikide ja administratiivasutuste vahel. eelkõige on oluline ju optimeerida meie tegevust ka grantide valdkonnas. teiseks, ajakulud. ma ei kuulnud ainsatki sõna selle kohta, milline lisakulu äh, tekib sellest, kui eh, siis grant määratakse kuni selle projekti lõpuni viimiseni. kas on selliseid juhtumeid, kus eh, eh, suude, kus igal küsimusel on muidugi oma komplekssus juures, näiteks ITRE komisjonis oleme seda küsimusi jälginud, näiteks kui räägime menetluskuludest ja siinjuures on äh, meile väga palju sellega seotud muredest räägitud ning nüüd veel äh, tegemist on üldise administratiivkultuuriga. meil on siin ex-ante kultuur, field requirements, kõike kontrollid enne kui alustada. anglosaksi kultuur on palju rohkem ex-post ja ma mõtleksin siin selle peale, et kas ei oleks võimalik siin ei oleks võimalik aega ja kulusid kokku hoida ja ka administratiivkoormat vähendada, kui tervet mõistust rakendame ekspost eh, kontrollimisvõimalust. suur tänu teile. ma näe, ma rohkem ei näe. siiski, proua Kessler. ja, vielen Dank für die Stimme suur tänu! ma detailselt ei jõudnud veel läbi käia seda uuringut, aga mulle tundub, et ka Euroopa Liidu tasandil on meil väga suur masinavärk töös. Need äh, rahad, mis liikmesriikidest tulevad, tuleb koguda kokku, äh, siis edasi äh, Äh, kasutuseesmärkidega ja vastavalt õigusandlusele tagasi suunata liikmesriikidesse, see on bürokraatlik protsess, see peabki niimoodi olema, sest teisiti ei saa. küsimus on, et kas ei oleks mõistlik äh, võib-olla öelda kohe, et liikmesriigid ei jätka omad rahad endale, äh, nii et selle eest ma igal juhul hoiatan, et öelda, et me teeme endale teene, kui me püüame seda protsesse, eh, kus reeglite järgi raha välja antakse, eh, et me saame seda kõike lihtsustada nii, et liikmesriigid ja liikmesriikide vastavad pädevad organid saavad kasutada raha niimoodi, nagu nad eh, heaks arvavad. ma tahaksin teie tähelepanu suunata sellele, et, et see on oht, et me kõik teaksime, mida, mida teha. kui me ei taha Euroopa Liidus eelarvetoetust soovime, ei soovi Euroopa Liidus, väljaspool juba seda ei ole, eh, siis me niimoodi ei saa teha. Eh, põllumajanduses näiteks rohestamise reeglitega oleme me juba tein-, omale saaginud seda oksa, mille peal me istume, me oleme niivõrd keeruliseks muutunud need reeglid, et me ei ole, me ei suuda eh, poliitika eesmärke täita. kui näiteks talupojamõistusega lähenetakse ja meie ütleme, et tehke, mis tahate, siis eh, loomulikult on võimalik saada raha eh, võimalikult väikeste reeglite arvuga. aga küsimus on, mida meie tahame teha, millised on meie eesmärgipärased investeerimiskohad, milliseid milliseid eesmärke me selle rahaga saavutada tahame ning eh, kas me oleme valmis siin reeglite osas veidike alla andma või järeleandmisi tegema. mina oleksin, aga ma arvan, et paljud kolleegid ei oleks. kui meil need reeglid ja eh, õigusnormid on, siis me peame ju kontrollima ka, eh, kas neid täidetakse, muidu ei ole sellel kõigil mingisugust mõtet. Need asjad on üksteisega seotud ja me peame siin kõik olema samas kohas, saama aru, millest me räägime. ja Äh, muidugi äh, kindlasti ei saa me ka eelarve äh, reformi protsessis siin kõige peal peale pöörata, aga me peame igal juhul veidikene siin kärpima, see on selge, aga uurimisvaldkonnas või teadus- ja arendustöö valdkonnas siis kolmteist miljardit Euroopa ühendamise rahastu projekti puhul minu arust ei ole see nüüd ülisuur. Äh, ma tahaksin näha, kas see äh, kolmteist, kas see protsent, äh, mida see protsentides täpselt tähendab, viis kuni seitse protsenti? no ma ütleksin, et need kulud kogu selle masinavärgi ülalhoidmiseks ei ole liiga palju. eelarve kontrolli komisjonis me igal juhul püüame seda juba pikalt kõike mõõta ja hinnata ning me püüame kindlasti ka eelarve kontrolli valdkonnas seda kõike rakendada, suur tänu! certainement, nous sommes dans l'actualité. kahtlemata on väga aktuaalne kogu see teema. Te olete eelarvekomisjoni äh, raportöör, mis äh, puudutab just lihtsustamisküsimusi, nii et see uuring saab kindlasti äh, põhjaliku tutvumise osaliseks. härra Delanoo, et just nimelt menetlused ongi siin küsimärgi all, kui me meil on kakskümmend viis miljardit struktuurifondide vahendeid, eh, mida ei kasutata ära, siis järelikult kuskil on probleem. ma tean täpselt, et eh, et eh, projektide koostajad ei hakka lihtsalt niisama oma taotlusi esitama, sest menetlus on lihtsalt nii keeruline. ma ei äh, arva, et selliste eksante kontrollidega me hakkame, suudame kuidagi Euroopat edasi viima, meil ei ole seda vaja. Euroopa kodanikud peavad Euroopat usaldama. ja peame kasutusele võtma sätted, mis annavad üldised suunised ja Euroopa reeglid ja siis, kui rakendusfaas äh, toimima hakkab liikmesriikides Äh, tuleb see jätta liikmesriikide pädevusse, välja arvatud lõppkontrolli osas. kas keegi soovib veel sõna, küsib esimees Ar? ma arvan, ütleb esimees, et, äh, et äh, meil on siin nagu külmkapiga tegemist. vähemalt minul on selline tunne. ja meil puudub siin igasugune termiline isolatsioon ja ma loodan, et lõpuks ometi äh, kütte osas kärped lõpevad siin kojas. Äh, menetlusküsimused on olnud äh, väga olulised, need on nii keerulised, et äh, et vaevalt on tunne, et advokaate peab konsulteerima. kas teil on, teil on selliseid asju juhtunud mõnikord projektide esitamisel? ja te hävitate osa turust oma äh, advokaadibüroo jaoks. me peame nüüd mõtlema reeglite peale. mul on olnud võimalus mõelda selle peale, kuidas toimib äh, komisjon äh, ja seda pilootprojekti osas, tegemist on innovaatilise projektiga ja põhimõtteliselt tegemist on nagu teerulliga. ja see tundub olevat väga tõhus, sest see aitab kokku hoidma, aga Euroopast jääb see pentsik mulje. meil on absoluutne usaldus äh, äh, puudus. kas ei ole tõesti kuidagi võimalik seda paberitööd vähendama, sest tundub, et komisjon et komisjon ei võta otsust enne, kui pole curriculum viited kõigi kolleegide kaastöötajate kohta esitatud. see on äh, absurdne ja Euroopast jääb sellega seoses kohutavalt halb mulje nii, millised menetlused on kasulikud, eh, kuidas seda protseduuri lihtsustada? kohalikul tasandil mina olen külastanud Prantsusmaal piirkondi, näiteks Loari piirkonnas, eh, kus on kuuskümmend kaastöötajat Euroopa küsimustega tegeleks ausalt öeldes eh, muudkui täidame pabereid ja Euroopast jääb kohutav mulje Te rääkisite üliõpilaste liikuvusest, näiteks Erasmus, see puhul võivad, võiksid olla sätted pisut lihtsamad, pidevalt avalike hangete taotlemine tähendab seda, et me ei saa Euroopa tasandil väikseid küsimusi hallata, võib-olla on võimalik leida mingisugune skaala, sest äh, meil on kõigil selline meetri paksune kaust olemas, äh, et äh, lihtsalt selleks, et kuskil, ma ei tea, võimla korda teha mõnes liikmesriigis, need ja lõpuks saadakse tagasi Eh, kirja, kus on öeldud, et on viiskümmend sajast on saadud eh, hindeks selle eest, aga selleks, et toetust saada, peaks olema hind, hinne kuuskümmend sajast, nii et eh, peaksime nüüd järele mõtlema ja mõtlema näiteks eksante kontrollide peale. tihtipeale me ei lähe asjaga kaugemale, sest, sest äh, Äh, sest tihtipeale äh, selline segadus äh, takistab meie kodanikel Euroopalt abi taotlemast. proua Kressle. minu meelest, mida väiksem on programm, seda suuremad on administratiivkulud. siin näeme null koma null viis senti mina leian, et selline asi pole hästi tehtud. Mhm. see on suur probleem kõigi jaoks, mis tuleks, mida tuleks kontrollida. ei, see ei tähenda seda, et peaks olema väikseid projekte, sest just nende abil Euroopa läheneb oma kaaskodanikele meil peaks äh, olema rohkem kontakte nendega, kes äh, korraldavad, viivad projekte läbi liikmesriikides, meil on vaja stabiilseid reegleid, neil ei ole praegu, need iga viie aasta tagant muutuvad. ja ja meie siin ja komisjonis peame tegema kõik, et see asi muutuks, meil on vaja stabiilsust, see oleks parim asi selleks, et Euroopa paremini Eh, paremini tegutseks, me ei pea sellepärast kogu süsteemi ümber tegema ja praegu meie aga kõik muudame ära viie aasta, viis aastat hiljem. oleks eh, tõesti oluline, et eh, reeglid jääks stabiilseks. kõige halvem programm, mida ma olen näinud, on liiderprogramm. see on mõeldud väikeste ühenduste assotsiatsioonide jaoks et no, oh, tavaliselt need inimesed, kes liideris osalevad, teevad seda ühe korra eluks, hiljem nad ei eh, suuda seda asja enam uuesti läbi teha. ja sellepärast ma arvan, et peaks olema tagasihoidlikumad selles, mida Euroopa rahaga teeme, nii jõuame ka paremate tulemusteni. suur tänu teile, jääb tihti mulje, et eh, et, et keegi ei tea, kes tegelikult lennukit juhib administratsioonis. nii et äh, küsimus on nüüd selles, kas on keegi, kes äh, äh selle asjaga järjepidevalt tegeleb, sest äh, iga viie-seitsme aasta tagant pidevalt muudetakse reegleid. see on Euroopa tasandil, riikliku äh, tasandil, kohalikul tasandil, tõsi. ja see kõik hakkab juba meenutama karikatuuri lihtsaid reegleid oleks vaja, meil on selline mulje, et kõige totakam projekt, vähemalt selle kasulikkuse mõttes, kui oleks tehtud vastavad reeglitel, oleks see väga tore, võin teile tuua näiteid äh, kontrolli kohta, mille olen teinud koha peal. nii. nüüd, kas te sooviksite palun äh, vastata? Thank you very much. Maybe some comments and some jah, aitäh, mõned kommentaarid ja vastan küsimustele alla, alustades lõpust. et peaks olema lihtne menetlus, jah, tõesti, uuringu tulemused näitavad, et tõesti siin on parandamise ruumi ja siin võib-olla tuleks öelda ka seda, et paljud võimalikud lihtsustused on sellised, mida toetavad tegelikult kõik erinevad protsessi osapooled, kaasa arvatud komisjon ja liikmesriigid. nii et ma arvan, et äh, siin on tõesti teatud lihtsustusi võimalik sisse viia. küsimus enne seda, kas äh, me saaksime ilma selle menetluseta hakkama niikaua, kui grandi haldamismenetlus on olemas, peab siiski mingi struktureeritud menetlusi olema kas see protsess on parim võimalik äh, menetlus, mis olemas on, noh, seda on väga raske öelda, nagu me sissejuhatuses ütlesime, need erinevad rahastamisprogrammid on erinevad ja nõuavad ka erinevaid äh, nõudeid, et nad toimiks ja sellepärast on väga raske kogu maailmast leida võrdlustähiseid, äh, millega siis ennast võrrelda, nii et tõesti väga raske on praegu öelda, kas tegemist on parima võimaliku menetlusega ma ei usu, et see nii on, on parandamisruume, aga see ei tähenda, et praegune menetlus ei oleks selline, mis suurel määral tegelikult vastaks ootustele. siis varasem kommentaar, kas grantide saajad ka kulude eest tasuvad, nii ma vähemalt sellest küsimusest aru sain jah, nad peavad kulude eest maksma, sest neil on vaja inimesed tööle võtta ja neile maksta kohe selle menetluse algusest kuni lõpuni ja tihti tuleb meil ka välisekspertidega ja assistentidega koostööd teha, sellepärast et äh, valdkond on väga kompleksne, seal, seal tuleb neil ka vahendeid leida ja see kõik toobki endaga kaasa need protsendid, mis me uuringus välja tõime. siis kommenteeriti ka seda, et kas meil on, ei ole liiga palju eksante äh, Äh, kontrolle järelkontrollide asemel, aga tõesti, siin tuleb kohe alguses väga palju kontrollida, väga keerulisi äh, ettepanekuid teha ja tegelikult taotlejad tunnevad, et äh, kontroll pärast on ka veel väga-väga tugev, isegi aastaid pärast projekti lõppemist tuleb neil veel siiski tõestada, äh, mida nad täpselt nende vahenditega tegid, nii et see menetlus on tõesti ähm, väga äh, aruandlus täis nii alguses kui ka lõpus nüüd erinevused liikmesriikides kulude osas. siin tuleb öelda, et meil ei olnud võimalik siin piisavalt andmeid saada erinevatest liikmesriikidest selleks, et me oleks tõesti saanud teha sellest ka järeldusi. aga kui vaadata andmeid, siis me saime andmeid erinevate rahastamisprogrammide kohta ja teie kolleeg seda ka ju mainis, nimelt et äh, Euroopa ühendamise rahastamise puhul keskmine grandi väärtus oli üle äh, kolmekümne seitsme miljoni ja null koma null viis protsenti oli see kulu selle projekti äh, juhtimiseks. vabandust, et teid katkestame, mõned äh, nii-öelda äh, nõuandjad, kui nii võib öelda, saavad sellist asja nagu success fee. kas te teate, kui suur see on? see puudutab eriti just teadusuuringuid. ei, meil ei ole nende edukuse preemiate kohta mingeid numbreid. Uh, see ei olnud osa meie uuringust, seda me ei saa kommenteerida. ma jätkan veel teie küsimusega. tõesti, siin on näha äh, grandi keskmise suuruse ja kulude vahel selget suhet ja teine näide, EAS-i programm, kus tõesti kulud on väga suured, üheksa koma kuus protsenti, seal nelisada tuhat on keskmine grandi suurus, Horisont kahe tuhande kahekümne puhul üks koma seitse miljonit on keskmine grandi suurus ja halduskulu on täpselt selle kahe varasema numbri vahel, väikese ja suure programmi vahel, nimelt umbes kaks protsenti. kui seda kõike vaadata nüüd grandi saaja vaatenurgast, siis ka siin jälle tõesti olid erinevad äh, grandi suurused meil näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend raames üks koma viis miljonit oli grant ja kulu oli kümme protsenti põhimõtteliselt. on ka teisi näiteid, näiteks grandi väärtus oli kuuskümmend tuhat eurot, nii et tõesti väga väike grant ESF-i fondist, kus eh, kuluks oli pea kakskümmend protsenti. nii et te näete tõesti, et eh, siin on väga tähtis eh, suhe grandi keskmise suuruse ja halduskulude vahel. ja nüüd, nagu ma eelnevalt ütlesin, mitte kõik taotlejad ei saa granti, see sõltub äh, programmist, vahel on see üheksakümmend protsenti võimalus, vahel on see kõigest kümme protsenti, nii et kui arvestada kõikide nende kuludega, mida need taotlejad teevad ja mida neile ei tagastata, siis see kogu kulu võib olla tõesti väga suur. sellega see siis lõpeb. Quand on a dépensé euh, et äh, saame, äh, mõtleme tuhandete eurote peale ja kätte ei saa midagi, kas olete lõpetanud omalt poolt? That... mida me oma juhtumipõhiste uuringute vahel, puhul nägime, oli see, et kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti oli see vahe, me tõesti uurisime neid, kes tegelikult said lõpuks selle grandi aga, aga kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti kuludest tuleb teha kohe menetluse alguses ehk siis taotlemise ajal nii et kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti kogukuludest taotluse ajal. see on šokeeriv. selles osas peab tõesti äh, korraliku teatise välja töötama. see on ju fundamentaalse tähtsusega, tegemist on ju äh, väga olulise teemaga eelarve küsimuse jaoks, ehk siis need ekspost auditid. Excuse me, I didn't get the question. vabandage, ma ei saanud sellest küsimusest aru. Euh, ma tahaks, see puudutas ex-antet, peale selle on ka auditid, mis peaks samuti ettekandeid tegema, mina olen olnud äh, nõukogus äh, kohalikus omavalitsuses, kus äh, räägiti Euroopa sotsiaal, äh, sotsiaalfondist. me pidime endale kaastöötaja palkama, sest taotluse esitamiseks oli vaja ekspertnõu. see kõik oli väga kulukas. peaksime selle peale väga põhjalikult mõtlema. Ich finde ma tahaksin äh, juhtida teie tähelepanu sellele, et iga fond on teistsugune ja igalühel on neist omad raskused. kümme aastat äh, äh, juba oleme me uurimistoetustega tegelenud ja seal on osalusreeglid äh, Eh, olnud probleemiks, aga asjad on paranenud. ma olen täiesti üllatunud, et üheksakümmend päeva on siin grandi eh, taotlemise aeg. no asi on ju paranenud, sest kaks tuhat viis eh, töödokumendis, mis eelarvekomisjonilt tuli, oli kolmsada kolmkümmend, kolmsada nelikümmend päeva, nii et see on nagu öö ja päev, see vahe. ma olen tõesti üllatunud, et asi on paremaks läinud ja niivõrd palju ei saa öelda, et asjad kusagile ei edene aga sellegipoolest äh, arenguruumi on. me räägime siin, et me jagame maksumaksjate raha, nii, lihtsalt kõrvaltmärkusena. Äh, nüüd küsimus, kuidas äh, saame me tulevu-, tulemusi häid saavutada? minu jaoks on juba Euroopa Sotsiaalfond täiesti õuduslugu, sest äh, siin on äh, need äh, väljaantavad toetused väga väikesed ja kohalikud äh, ametnikud, kes tegelevad nende küsimustega, said kokku arvutatud, nelikümmend protsenti on kulud. nüüd kakskümmend protsenti, jah, jälle minu silmale on see parandus, aga sellegipoolest loorberitele puhkama jääda pole mõtet. me peaksime ikkagi vaatama konkreetselt, kus kohas see probleem on, mitte et Brüsselis on see häda alati vaid ka koha peal ja minu arust on need asjad väga erinevad sellest vaatenurgast. mina olen muidugi valmis, aga koordinaatorid ei andnud mulle võimalust siin seda asja arutada, et me äh, saaksime need probleemid konkreetselt äh, välja tuua, aga muidugi äh, sektori määrus on väga suur probleem, see ei ole mitte mm, meie eelarvemäärus, sinna me oleme palju paremaks teinud, aga sektori määrusesse ei ole seda üle võetud, Omnibus ja nii edasi aga ma tahaksin teid ka paluda, et kui te kulusid kirjeldate, te ütleksite sinna juurde, milline selle toetuse kogusumma üldse kokkuvõttes oli sest meie jaoks on loomulikult olulised äh, finantsinstrumentide puhul me teame, millised on halduskulud äh, äh, osaliselt, aga grantide puhul üldse mitte. nii et tahaksin teada, et mis see kõik maksab muidugi Belgia regionaalfondi taotluse puhul on siin äh, kolm ja pool aastat taotlemise aeg, tahaks teada, et mille jaoks, sest asi ei ole ju siin kuidagi erandlik. kas äh, ametnikud lihtsalt ei jõua siis oma projektidega kusagile edasi minna, see on tõesti suur probleem, et me oleme lihtsalt liiga suure ajaakna võimaldanud, et seda raha üldse välja anda. Nous sommes là sur une question me räägime siin väga olulisest küsimusest, mida me täna lahendada ei suuda. E, e, ühtsusfondid e, on sellised fondid, kus liikmesriigid peavad kätte saama neile kuuluva osa. ning selleks on olemas ka loomulikult põllumajanduspoliitika ja ühtsusfondid. me ei saa seda küsimust täna küll kuidagi äh, Ehm, lahendada, aga peaksime võib-olla eh, käivitama spetsiifilise töö selle jaoks. vaatame, kuidas edasi tegutseda, aga me ei saa lihtsalt niisama istuda, sest peame üle vaatama kõik soovitused ja arutusel olevad küsimused, praegu me ei saa seda kauem teha, sest meil on väga eh, pikk päevakord aga loodetavasti olete nõus, et me selle küsimusega edasi tegeleme ja seda niisama kõrvale ei jää. Uh, uh, jah, tõepoolest, uh, igal juhul, esimees. ja kui me vaatasime just nende kaasjuhtimisega projektide puhul, siis meie jaoks joonistus väga selge muster. mida väiksemad olid programmid, seda suurem oli halduskulude osa nendes ja muidugi lahendus oleks samasugused administratiivsed dokumendid äh, projektidele hoolimata projekti suurusest ja äh, hoolimata ka selle programmi dimensioonist, vahel väikeste programmide puhul, kui noored, äh, ütleme kolm noort ettevõtjat peavad vastama täpselt samasugustele tingimustele nagu suur korporatsioon, mida me näeme Euroopa ühendamise rahastu puhul, siis tõesti väikeste jaoks äh, on äh, taotluse läbikukkumise faas juba väga oluline. ja see võib väikeettevõtjad täiesti kõrvale tõrjuda, nii et me peame halduskoormuse küsimust ikkagi vaatama, kus on võimalik midagi hõlbustada, tuleb seda teha ja äh, ka äh, juhtimisküsimustes selge holistliku juhtimislähenemise loomine kõikide äh, ametite jaoks on väga oluline, seda on võimalik igasuguste suuniste ja koolituste läbi teha. kõik toetuste haldajad ja juhtijad peaksid osalema nendel ja mis puudutab harmoneeritud lähenemise rakendamist ning reeglite rakendamist, siis Euroopa Liidu toetusprogrammide ja tööprogrammide reeglite harmoneerimist oleme me ikka ja jälle taotlenud ja uuring viitab ka sellele, et meie lähenemine on olnud õige ja rohkem tuleb selles osas ära teha loomulikult seda, mida proua Kressle ütles, et need reeglid peavad olema usaldusväärsed ja äh, inimesed peavad teadma, millega on tegu, iga viie aasta tagant ei tohiks neid muuta ja see aitab ka kulusid kokku hoida, nii et ma arvan, et meil on veel vaja ära teha palju tööd, äh, härra esimees, head kolleegid, ja see äh, uuring on ainult meie protsessi alguspunkt, oluline on see, et me ei läheks siit saalist välja ja unustaks ära, vaid äh, peaksime ikkagi Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid paremini juhtima. väga hea, sellega siis lõpetame, see oli Äh, sest kolmekümnendaks äh, juuniks esitame muudatusi. Äh, ja komisjon esitab ka oma dokumendi, mis tuleb meil hääletusele enne kolmekümnendat juunit. tegemist on siis lihtsustamismenetlusega, mis soovitusi peaks arvesse võtma, on võimalik sellest asjast veel rääkida. aitäh teie asjatundlike sõnade eest ja mm, teie poolt esitatud dokument on piisavalt adekvaatne, et sellest tegude juurde jõudma. järgmine raport on, puudutab programmi Loove Euroopa rakendamisaruannet. suur tänu. jah, tegemist on arvamusega, eh, mis on kultuurikomisjonilt Eh, ja see puudutab loovsektorit tervikuna ning me näeme, et eh, see annab neli koma neli protsenti Euroopa Liidu SKT-st. selles arvamuses eh, on tunnustatud seda, et lihtsustamine on tähtis äh, Eh, kuna programmi teiste aruannete puhul me oleme näinud, eh, et lihtsustamist on nõutud alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, aga loomulikult probleeme jagub, sealhulgas eh, pädevusprobleemid, vastuvõtuvõime probleemid loovesektoris ei ole olnud väga edukad loomesektori inimesed toetuse taotlemisel, eriti just mikroorganisatsioonid kultuurisektoris täitsa tühi on see saal, tõdeb kõneleja. Äh, tegemist on olnud ka finantsgarantii äh, äh, fondiga, mis nüüd on jalule seatud, selle eesmärk on maksimeerida töökohtade ja kasvu potentsiaali selle sektori jaoks ning niimoodi tagada ka lisandväärtust rakendusmäärad on äh, väga kõrged äh, selle programmi Loov Euroopa jaoks ja see väga selgelt rõhutab ka seda, kui tähtis on see töö, mida programm toetab. ja see tõendab ka selle programmi vajadust, et äh, olemasolevat rahastust vähemalt jätkata samas mahus või seda suurendada. ning ka selle programmi läbi tehtud töö kultuuride vaheline äh, dimensioon on siin täiesti tunda ja see on oluline just eriti, kui me näeme, kuidas rahvastik liigub ja eriti oluline on see pagulaskriisi valguses. ja minu arust on väga oluline, et seda tunnustataks ja toetataks ja ka pro programmi osana. loomulikult tegemist on arvamusega ja see on äh, piiranguga lühike dokument, aga ootan kolleegide muudatusettepanekuid äh, selleks, et saaksime oma arvamuse lõpule viia ning äh, kultuurikomisjonile edastada. Merci, madame Moody. suur tänu teile, proua Moody. kas keegi soovib midagi kommentaariks öelda? härra Maragall me oleme proua Mudiga absoluutselt täiesti nõus äh, temaga selle raporti osas. Euh, Te olete seega, käite ühte sammu proua Mudiga. Eh bien, vous avez été... Te olite väga veenev, proua Mudi, sest äh, kõik arvamused, mis esitati ja ka need, mis ei esitatud, äh, kindlasti väljendavad äh, sama seisukohta ja esitavad teile oma toetuse. tervitan seda, et te väga lühikese arvamuse esitasite ja ütlesite põhilise ära ja kui on esitatud muudatus, Eh, ettepanekuid on võimalik neid teha kella kolmeni, neljateistkümnendal novembril, et me saaks eelarvekomisjonis hääletada kaheksandal detsembris ja kultuurikomisjon, kes on vastutav komisjon, eh, hääletab kahekümne neljandal jaanuaril. nii et aitäh, kallid kolleegid! ning nüüd kuulame me komisjoni, kes pidi sõna võtma kella veerand kuuest alates Hmm. ning näete, et oleme täiesti ajakavas püsinud, sest kell on seitseteist neliteist. Pour euh, le plan. ning teema on äh, jätkusuutlik areng väljaspool Euroopa Liitu. Äh, sõna saavad härra Silvano Pressa kes on äh, eelarve peadirektoraadist, samuti härra Benjamin. Äh, Roberto Finn, kes on AFCO peadirektoraadist ning teistest peadirektoraatidest on kohal Paolo Martins, kes on meeskonnajuht ning äh, palun, kolleegid, istuks oma kohtadele. ma tean, et need, äh, kes siin istungil pole, jälgivad meid tähelepanelikult tänu internetiühendusele. Euh, niisiis, äh, kaamerad on kõik suunatud teile. Merci, monsieur le president uh,. Vais... tänan, härra esimees ma tahaks äh, rääkida spetsiifiliselt eelarvelisematest aspektidest ja ma jätkan inglise keeles. septembri keskpaigas tegi komisjon äh, vahehindamiseks ettepaneku oma paketis ja siin oli päris äh, palju lisandusi Äh, kuni ajani kaks tuhat kak-, äh, aastani kaks tuhat kakskümmend ja üks koma neli äh, miljardit suunati juurde kakssada viiskümmend miljonit on ette nähtud selleks, et see saaks eraldatud Euroopa Liidu säästliku arengu fondi jaoks, eriti just garantiifondi loomiseks säästliku arengu fondi tarvis ja veel sada viisteist miljonit on nähtud ette selleks, et loodaks garantiifond Euroopa investeeringu, äh, investeerimispanga laenumandaadi pikendamiseks. Äh, õiguslikud ettepanekud, mis on praegu komisjoni arutada ja on esitatud, on seotud niinimetatud Euroopa investeeringute kava rakendamisega. Eh, sealhulgas ka eh, Euroopa Investeerimispanga laenumandaat ja eh, välisgarantiifondi määruse muudatus minu kolleegid lähevad poliitika eesmärkide toimimise ja muu instrumentide küsimustega rohkem detailidesse oma sõnavõttudes edaspidi. Äh, tahaksin kõigepealt äh, rääkida mõjust eelarvele. mis puudutab äh, kulutusi, siis esimene välisinvesteeringute sammas on Euroopa Säästliku Arengu Fondi loomiseks. oodatakse, et see kogub kolm kuni kolm koma kolm miljardit eurot kokku ning erinevate finantsinstrumentidega koos toob see kokku nelikümmend neli miljardit äh, eurot investeeringuteks ja isegi rohkem, kui garantiifondi äh, panustavad ka liikmesriigid. nüüd sellest kolmest koma kolmest miljardist eurost, mis on nõutud Euroopa Säästliku Arengu Fondi jaoks, kaks miljardit tuleb EDF-ist ja ülejäänu tuleb äh, sellest, et DCI ja INI e äh, programmid äh, ümber korraldatakse Euroopa Liidu eelarvestamise struktuuris. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve muudatus number üks näeb ette, et kakssada viiskümmend miljonit tuleb ettenägematute kulude reservist kasutusele võtta garantiifondi jaoks ja selleks, et seda tagada, kasutatakse äh, uuesti kakskümmend viis miljonit äh, seda Euroopa tööinstrumendist. Äh, kokkuvõttes INI puhul oleks sada miljonit siin, see tähendaks igal aastal ette nähtud eraldusi kakskümmend viis miljonit garantiifondi Äh, sellepärast äh, selles eelarve muudatuses äh, lisa üks on ette nähtud uus eelarverida ning see suureneb kahesaja seitsmekümne viie miljoni võrra. kakssada viiskümmend sellest tuleb ettenägematute kulude reservist ja siis ülejäänud kakskümmend viis nii ehk naabruspoliitika rahastamisvahendist nende algatuste rahastamine on äh, uute vahendite kombineerimine, see toimub läbi paindlikkuse, mis on praeguses mitmes finantsraamistikus lubatud, äh, samuti kasutamata kulude äh, arvelt on võimalik kulutada uuesti, kui võimalik, ja erinevad innovatiivsed vahendid, näiteks nagu seesama säästliku arengu fondi garantiifond kui lubate, siis härra Angeldi pea, ECFIN peadirektoraadist äh, toob meie ette äh, Euroopa Investeerimispanga välise laenamise mandaadi äh, laiendamise küsimused. suur tänu, suur aitäh teile, esimees, head kolleegid! selle plaani teine instrument ja esimese osas, milline on siin see milline on siis võimendusefekt ja eh, siin tuleb eh, näiteks üks miljard, mis tuleks Venemaa poolt ja mm, selles eh, ettekandes me, mu kolleeg esitas, ta esindab erinevad finantseerimisallikaid jätkusuutliku arengufondi jaoks, kui te soovite, võime võime selle teile saata, kui see sobib. Te esindate Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi, milline on siis see võimendusefekt? me räägime siin kolmest koma kolmest miljardist eurost ja neljakümne neljast miljardist eh, eh, investeeritud eurost suurepärane. järgmisena saab sõna härra Anjan. suur tänu teile. mina esitan teile algatuse, mis äh, puudutab siis äh, äh, siis puudutab fondi ja räägin inglise keeles praegune siis Euroopa Investeerimispanga välimine laenumandaat on kakskümmend seitse miljardit eurot eh, ja Euroopa Liidu garantii eh, selles seisneb, et me katame põhimõtteliselt kogu riski eh, avalikule sektorile ja erasektorile katame me ainult poliitilise riski ja mitte teisi garantiisid ei anna. mis on selle ettepanekul siis võtmeelemendid. kõigepealt meil on migratsiooni jaoks uus horisontaalne element, siis on meil Euroopa Liidu garantii suuruse tõstmine äh, algselt tasemelt kõrgemale. me oleme siin pakkunud ümberkorralduse äh, ning regionaalselt ning oleme teinud ka mõningaid muid muudatusi, näiteks äh, abikõlblikud riigid ja paindlikkus. esimene horisontaalne eesmärk migratsiooni puhul on oluline äh, meie äh, vastupanuinitsiatiiv Euroopa Liidu, Euroopa Investeerimispangalt ning äh, eesmärk on see, et eelarvepädev asutus võiks seda kasutada ning see viitab teatud väga olulistele kvalitatiivsetele ja kvantitatiivsetele muudatustele. kvantitatiivset oleme siis teinud ettepaneku, et meil oleks eh, lisarahastus eh, erasektorile kaks koma kolm miljardit ja projektidele avalikus sektoris üks koma neli miljardit. selleks, et toetada eh, pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade tegevust. ja see on siis lisaks juba olemasolevatele vahenditele. teiseks, ja see on oluline muudatus, me oleme siin ka kvalitatiivselt teinud ettepaneku et laenamine saaks toimuda ka otse eh, erasektorile, see kaks koma kolm miljardit. Eh, meie eh, Euroopa Liiduna kataksime mitte ainult poliitilise riski, vaid meil oleks kõikehõlmav garantii, mida siiamaani ei ole. kui me vaatame konkreetseid arve, siis praegune lagi on kakskümmend seitse miljardit lisaks aktiveerida on võimalik kolm miljardit Äh, näiteks äh, siis äh, pagulasi toetavad tegevused ning lisaks veel kaks koma kolm miljardit karantiina erasektorile. Noh. see on siis meie uue initsiatiivi raames ning oleme õigusloojale teinud ettepaneku uue lae jaoks, mis on kolmkümmend kaks koma kolm miljardit. kui me vaatame jaotust regionaalselt, siis siin on meil vaja kindlasti eristada seda lisa kolme miljardit ja kahte koma kolme miljardit lisa äh, raha, siis meie äh, vastupidavusalgatuse osa oleks nüüd üks koma neli äh, miljardit, viissada miljardit oleks siis siin liitumiseelseks abiks, üheksasada miljonit Vahemere riikidele ning äh, üks koma kuus äh, miljardit äh, oleks siis, jaguneks niimoodi, et üks koma kaks miljardit oleks idanaabruskonnale ja ülejäänud siis proportsionaalselt teiste regioonidele. praegu meie vastupidavusinitsiatiiv on kokku väärt kaks koma kolm miljardit, nelisada nelikümmend miljonit siis liitumiseelseks toetuseks ja üks koma kaheksakümmend viis miljonit Vahemere riikidele Te ilmselt olete seda eelolevat graafikut näinud, see jääb praegusel kujul peaaegu muutmata, aga me oleme rõhutanud rohkem ida äh,, idanaabruskonda ning ka Vahemere naabruskonda. samuti oleme ka oma ettepanekusse teinud teised muutused, esimene on seotud äh, riikidega, teeme ettepaneku et äh, abikõlbulike riikide nimekirjast võiks võtta need äh, riigid maha, kes on rikkad riigid, ähm, mis on meie liikmesriikidega paremas, kas võrreldavas või paremas olukorras Brunei, Island, Iisrael, Singapur, Lõuna-Korea, Hongkong ja Macao. samuti oleme teinud vastavalt välispoliitika kõrge esindaja proua Mogherini ettepanekule eh, lisada siia eh, potentsiaalselt abikõlbuliku riigina Iraani ja see lisandus sellisel kujul midagi ei muuda. Iraani abi kõlbulikuks muutmiseks oleks vaja komisjoni delegeeritud õigusakti, mida eh, siis nii nõukogu kui parlament võivad ümber lükata, kui nad sellist sammu ei puutu ei toeta, nii et see on praegu sümboolne samm ja mitte ei ole äh, jõustunud. aga välispoliitika kõrge esindaja teab ka seda, et meil on vaja Iraani suhtes äh, pärast tuumalepet teha sümboolseid samme niimoodi, et on näida, näha ja näidata, et nende jõupingutusi ka hinnatakse. siis edasi, paindlikkuse suurendamine. me tahame äh, kümnelt protsendilt äh, minna edasi kahekümne protsendina niimoodi, et äh, oleks võimalik äh, erinevate geograafiliste piirkondade vahel rahasid liigutada, välja arvatud vastupidavuse initsiatiiv, sest see oli juba ette nähtud summa ja see on riigijuhtide poolt niimoodi paika pandud. mis see kõik maksab? nagu mäletate, siis äh, selle garantiifondi rahad on äh, oluliselt äh, maksmata jäänud. praeguses mitmeaastases finantsraamistikus äh, on jäänud see samale tasemele. oodame, et, ootame, et see oleks sada viisteist miljonit eurot. ning ettepanek on, et esimest korda oleks loodud äh, sissetulekut, äh, võimalus äh, garantee, garantiifondi näol, et äh, näiteks samamoodi saaksid meie garantiifondi operaatorid tasu, nagu näiteks EFSi puhul see niimoodi on. selleks, et tagada, et eelarve kaitse on üle, on ellu viidud sellisel moel, et see oleks proportsionaalne võetavate riskidega nii, ja nüüd siin tabel, mis näitab äh, meie kulude hinnangut, nagu näete, siin on äh, miinusega, see tähendab maksmata asju väga palju jäänud, äh, nii aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja nii edasi. ja järgmisesse mitmeaastase finantsraamistikku läheb siit oluliselt kulusid üle ka. Mm, nimelt sada viisteist miljonit siis meie ettepanek, kuidas peaks garantiifondi määrust muutma? esimene asi on siis see, et erasektori mandaat katab kõikehõlmavalt kulusid, siis see et, et üheksa protsenti eesmärgi on meil paika pandud, selle me jätame garantiifondist, fondi laekuvaks, aga kuna uus risk on meie ees ning meil on ka uus sissetuleku võimalus, siis me loome sellega puhvri selleks, et äh, eelarvele rakenduks lisarisk. praegusel hetkel on seda väga raske hinnata, kuna tegemist on uue, uute geograafiliste territooriumitega, raskes olukorras äh, ei ole seda võimalik päris täpselt hinnata. aga meie ettepanek on see, et me ei anna tagasi liikmesriigile raha, eh, kui garantiifond ei ole kümne protsendini jõudnud. üheksa protsendini oleme eh, pidanud kinni sellest eh, tingimusest, et me jõuaksime üheksa peale ja kui me oleme kümne protsendini jõudmas, me ka raha tagasi ei anna, aga sealt üle peaksime seda tegema, et andmekaitset hoida. sellepärast, et garantiifondis sisaldub ka äh, Äh, makromajanduslik abi, äh, makrofinantsabi, äh, nii et riskid on suuremad ja näiteks on suuremad kulud seoses ka Ukrainaga. sellepärast, et Euroopa Investeerimispanga geograafilised riskid on erinevates kohtades erinevad ja see tuleb arvesse võtta selleks, et Euroopa Liidu eelarvet paremini kaitsta. ja viimane muudatus, mille me oleme teinud ette Mm, ka pannud ette, on tehniline eh, garantiifondi varade haldus, mis praegu on komisjoni poolt Euroopa Investeerimispangale ulal-, eh, usaldatud, tagasi anda see komisjoni kätte praegu on need eh, halduskulud Äh, väga olulised äh, nii Euroopa Investeerimispanga kui EFSI puhul. EFSI puhul näiteks me näeme niikuinii, et komisjon äh, juba kaks kolmandikku oma varade haldusest haldab ise ja loomulikult on siin ka mastaabisääst väga tähtis. nii et praegu saab komisjon teha seda, täita seda funktsiooni ilma lisatöötajate lisakuludeta. see on väga oluline, sellepärast et muidugi varade juhtimise kulu äh, võetakse garantii fondist endast. nii et igasugused säästud, äh, mille meie võimaldame äh, teha, on, äh, saab kasutada selleks, et anda laene. komisjoni varade haldus on täpselt sama hea, kui see on Euroopa Investeerimispanga oma, aga see aitab umbes ühe miljoni euro võrra Äh, hoida kokku kulusid äh, ja nelikümmend neli miljonit oleks praeguses mitmeaastases finantsraamistikus kokku seda kokkuhoidu, mida me saaksime rohkem siis kasutada oma teisteks tegevusteks. Äh, see ei ole mingisugune kriitika Euroopa Investeerimispangale, mis teeb häid, täidab oma ülesandeid väga hästi, aga siin on võimalik mastaabisäästu kasutada ja kulusid kokku hoida. suur tänu teile! suur tänu teile! Ah, au fond, on apporte, euh, on... ja nüüd, äh, kui me nüüd räägime lisatoetusest kolme miljardi võrra ja räägime kümnest, üheteistkümnest äh, protsendist, mis eelarvest ka, äh, selle käsutusse läheb. meil on kolm miljardit, mis oli juba ette nähtud esialgse parlamendi otsuse järgi ja kuna meil on see uus taotlus pagulaste kohta, mille osas äh, me oleme töötanud väga palju, et tõsiseltvõetavat ettepanekut äh, teha, siis oleme lisafinantseeringu saanud kaks miljardit juurde, pluss kolmele miljardile, mis ähm, on suunatud erasektorile see tähendab, et äh, meil äh, on vaja eelarvesse lisa, äh, milleks on siis üheksa protsenti. niisiis, see tähendab, et juba olemasolevad kulud, ühesõnaga kulud hakkavad ilmnema kaks aastat esialgsest prognoosist hiljem ja me jääme üheksa protsendi juurde, kuid säilitame nii-öelda äh, Äh, ennetus äh, äh, ennetus en-, suuremate probleemide ennetuseks jätame teatud väikese varu alles. niisiis, see on siis nüüd pagulaste jaoks, küsib esimees jah. ja kus nad resideeruvad? kas siis riikides, päritoluriikides äh, ja sihtriikides, sest on äh, arvesse võetud ka need äh, kogukonnad, kus, kus äh, pagulased ela, elavad, aga mis saab siis neist pagulastest, kes elavad äh, äh, päritoluriigis, ma põhimõtteliselt ei ole siin tegu päritoluriigi, vaid päritolupiirkonnaga näiteks Jordaanias ja Türgis, kus on palju pagulasi umbes miljon pagulast elab Jordaanias ning kõik see, mis Jordaania saab teha selleks, et neid inimesi aidata Jordaanias, et neil oleks töökohti, et oleks rohkem teenuseid, on mõeldud selleks, et, et need, et need pagulased ei lahkuks sealt, kus nad elavad ja ei, ei suunduks Euroopa Liidu poole. nüüd äh, milline on siis globaalne visioon? milline on teie visioon kogu sellest äh, globaalsest strateegiast? Äh? Aafrika saab kaks miljardi, Aafrika, Aafrikas on kaks miljardit elanikku kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, kuidas see meie finantseerimises kajastub? siin on mitu küsimust, mida arvesse võtta, ühest küljest välismandaat äh, Äh, oleme alati tegelenud, meie tegevus on alati olnud suunatud väljaspoole. Äh, rääkisime uuest Euroopa fondist, EFSD-st äh, ja selle garantii on üks koma viis miljardit, praegune garantiifond on viis miljardit. ning see tähe- ja meil on Äh, sellise tegevuse läbiviimiseks äh, väga palju kogemusi, tegeleme äh, abi saavate riikide arenguga. see on lahutamatu osa meie tegevusest, see aitab riikidele anda ka võimaluse aitab neil võimaluse reageerida poliitilistele ettepanekutele ja see kõige kõrgemal tasandil ehk siis riigi valitsusjuhtide tasandil äh, eelmise aasta märtsis äh, tehti seal äh, riigivalitsusjuhtide poolt konkreetseid ettepanekuid. esimees katkestab jälle. kas, äh, kas meil on ka mingisugune poliitiline visioon sellest, et riigivalitsusjuhid ütleks, mis neil peas toimub? Monsieur le Président, see Roberto Ridolfi de la De-. Roberto Ridolfi, see oli punkt, mis Äh, pidi hiljem olema, aga ma võin teile info juba praegu edastada. neljateistkümnenda septembri äh, äh, presidendi esitatud visioon, kui räägitakse välistegevuse plaanist, sellel ei ole jätkusuutlikku mõju, kui üritada investeerida jätkusuutlikusse majandusarengusse Aafrika riikides ja sellega kombineeritakse mitmeid äh, erinevaid äh, äh, arenguvõimalusi samale alusideele, mis aitaks luua eriti just töökohti. seda ma sooviks just nimelt illustreeri-, illustratsiooniks öelda ja ma tahaks tänada kutse eest selle sissejuhatuse eest ja nüüd ma hakkan inglise keelt rääkima. In June the communication on the juunikuus tuli teatis uue partnerluslepingu kohta, seda pagulaskriisi äh, raames siis ja neljateistkümnendal septembril president Juncker siis tuligi välja uue plaaniga. selle plaani puhul keskendutakse ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidele ja samal ajal tuleb tegeleda ka majandusliku migratsiooni juurtega. et me ei taha sekkuda küll konfliktidesse, aga kui me parandame majanduslikku arengut, siis me vähendame ka konfliktiriski, aga majanduslik migratsioon tuleneb ilmselgelt vaesusest ja sellepärast me tegime ettepaneku osa rahast, väikese osa nüüd äh, ausalt öeldes sellest osast, mis on mitmeaastases finantsraamistikus praegu olemas niimoodi, et me saaksime investeeringuid võimendada. mitte ainult kasutada investeerimispanga vahendeid, vaid ka liikmesriikide äripankasid äh,, äh, Itaaliast, Prantsusmaalt äh,, Äh, Saksamaalt, Hispaaniast ja need triljonid, mis istuvad näiteks pensionifondides ja mida meil ei ole õnnestunud siiamaani kasutada investeeringuteks vaestesse riikidesse. miks ei ole investeeritud? sellepärast, et investorid arvavad, et risk on liiga suur. ja peale selle muidugi tunnetatakse, ja no tegelikult see ei ole mitte ainult tunnetus, ma elasin viisteist aastat Aafrikas ja ma võin teile öelda, et risk on tõesti olemas. seaduste ülimuslikkus, probleemid, korruptsioon ja nii edasi, kuritegevus. nii et, et riskid on olemas ja just sellepärast komisjon tegigi ettepaneku kasutada Euroopa Kestliku Arengu Fonde siis. ettepanek põhineb kolmel sambal. kõigepealt see novaatorlik garantii ühe koma viie miljardi näol, ma hiljem räägin ka, kuhu see raha geograafiliselt läheb, aga et vastata teie eelmisele küsimusele, härra esimees, kui me arengufondi ja eelarveraha kokku paneme, me siis tegelikult parlamendi läbipaistvust ja ka kontrollivõimekust parandame sest äh, meil on ka nelisada miljonit arengufondi reservis, mida me soovime samamoodi selleks tegevuseks kasutada. ja see tuleks ka teatud eelarveridadelt, äh, põhiliselt naabruspoliitika rahastamisvahendist ja seda, see on siis ju parlamendi kontrolli all nii et me segame siin arengufondi ja eelarverahad ja seega me tegelikult suurendame poliitilist äh, aruandluskohustust äh, komisjoni poole pealt. teine investeeringute samba osa on piirkondlikud erinevad rahastamisvõimalused ja nende segu. me oleme sellest ka varem rääkinud, aga nüüd me oleme kiiru-, kiirendanud koordineerimistööd äh, nii just poliitilisel tasandil. Te mainisite ka EFSit, äh, võimendus äh, võimaluste puhul on see sarnane, aga neid sarnasusi on vähe, sest äh, me tihti tegutseme poliitiliselt vaenulikus äh, keskkonnas, riikides, kus on probleeme palju, seda sellepärast, et on poliitilised eesmärgid, millest tuleb kinni pidada, on teatud määrused, nagu näiteks naabruspoliitika ja ka arengukoostöö rahastamisvahend, sinna juurde ka äh, Äh, arengufondi vahendid, nii et me peame nendest nõudmistest kinni panema ja seega meil on poliitilised eesmärgid ja poliitiline vastutus ja me kasutame sama finantsvõimenduse põhimõtet kasutada, mida me kasutasime ka edukalt EFSi puhul. teine sammas, nii et esimene sammas oli see finantsmeede, mida on kokku neli koma üks miljardit ja sinna juurde tuleb teine sammas, äh, on abi tihti öeldakse, et jah, raha on olemas, aga vahendeid ei ole olema äh,, olemas, investeeringud ei ole olemas, neid ei saa rahastada ja sellepärast tuleb meil nii avaliku kui ka erasektori osapooled kokku viia, et nad ei saaks mitte ainult investeerimispangalt äh, rahastust, vaid ka erainvestoritelt, sest neil on need triljonid, mida mille puhul praeguses majanduslikus õhkkonnas isegi ei tea, mida nendega peale hakata. ja kolmas sammas, tuleb luua dialoog, struktureeritud dialoog valitsuse, erasektoriga, õigusriigi põhimõtete üle, investeerimiskriteeriumite üle, siis seadusandlus tuleb luua, mis kaitseks välisinvestoreid, see sammas on tõesti väga tähtis nii et uuenduseks on see, et me paneme need kolm sammast kokku väga novaatorlikult, äh, luues tagatisfondi erasektori investeeringute jaoks äh, ja välisinvesteeringute tegevuskava tegeleb just majandusliku ja sotsiaalse äh, struktuuriga selleks, et luua töökohti ka praeguses majanduslikus olukorras, kus meil on vaja kaheksateist miljonit töökohta luua igal aastal Aafrikas kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend viis ja tegemist peaks olema püsivate töökohtadega, kestlike, püsivate ja väärikate töökohtadega. me oleme me tõesti üritame siin Hiinale järele jõuda, aga olles Euroopa Liit, kui te näete, mida Hiina teeb Aafrikas, on suured investeeringud, aga ei arvestata jätkusuutliku arenguga, sotsiaal- ja keskkonnaküsimustega ja väärikusega, aga nad teevad seda. nii et see õudne summa, mis sinna on investeeritud, on tõesti väga suur. ja tahan nüüd veel siin toonitada järgmist see erinevate vahendite segamise struktuur, mida on kasutatud aastat kaks tuhat kaheksa, sellega on leitud vahendeid, mida haldab Euroopa Komisjon. me ei tee koostööd mitte ainult äh, investeerimispanga võimekate töötajatega, vaid ka teiste osapooltega. meil on vaja palju rohkem erinevaid osapooli kaasata, kui me soovime äh, Äh, selle arengu käima lükata. aastast kaks tuhat seitse kuni aastani kaks tuhat viisteist kaks koma seitse miljardit on Euroopa Liit just nendesse äh, segavormidesse investeerinud, sellega on meil kokku olnud võimalik kakskümmend kolm miljardit eurot saada, millega on loodetud kaks, toetatud kakssada seitseteist erinevat äh, projekti viiekümne miljardi raames. ja see tuleb välja ka kontrolliga raportist. me peame väga täpselt kinni kontrollikoja soovitustes, kus nad ütlevad, et meil on vaja rohkem lisandväärtust, tuleb hoolitseda sellest, et Euroopa maksumaksja raha kasutatakse investeeringute toetamiseks. just selliste investeeringute toetamiseks, mida muidu tehtakse peale selle, tuleb meil hallata ka poliitika ja poliitilisi riske. ja aruandluskohustus on meie jaoks tõesti väga tähtis parlamendile peab komisjon igal aastal aru andma ja see on ka ette nähtud komisjoni ettepanekus täpselt samamoodi nagu ka hindamisaruandes, mis on määrusega ette nähtud. ja meil tuleb seda poliitilist äh, riski hallata ka investeeringute puhul, mida toetab siis investeerimispank äh, ja seega peab see olema kõik osa Euroopa välispoliitikast ja siis ka ähm, poliitilisest mõõtmest meie dialoogis äh, partnerriikidega, muidu investeeringuid ei tehta ja ei too neid tulemusi, mida me soovime, seda siis ilma poliitilise dialoogita ja sellepärast komisjon on täielikult äh, siin juhtimas seda tööd täpselt samamoodi nagu ka välisteenistus on juhtimas dialoogi. me oleme ära katnud kogu äh, spektrumi, kõik finantsasutused on kaasa arvatud äh, arengukoostöö ja naabruspoliitika rahastamisvahendiga Aafrika Arengupank ja Euroopa Investeerimispanga rolli on võimalik selle kaudu tugevdada, me oleme teinud ettepaneku, et investeerimispank peaks olema ka selle uue fondi juhatuses ja peale selle on tal vaja ka osaleda sekretäriaadi töös just selleks, et tagada finantspoole tagatised, peale selle ei ole meil võimalik ilma äh, investeerimispangata hakkama saada, sellepärast peab ta jääma tähtsaks osapooleks ja komisjon peab tõesti äh, väga äh, täpselt koordineerima kogu seda tööd nende erinevate rahastamisvahendite puhul ja peab selle kinni pidama oma ka poliitilisest vastutusest ja, ja peale selle raha on siis kolmes sambas, kus on erinevad meetmed, mida osaliselt praegu komisjon juba ka äh, rakendab ja sellepärast on meil võimalik koos välisteenistusega äh, hoolitseda selle eest, et kogu välistegevus on siis ka koordineeritud. me ei alusta selle jätkusuutliku arengufondiga õhutühjas ruumis, meil on ka teisi programme et meil on üks portaal kõikide välisinvesteeringute jaoks on väga tähtis selleks, et me saaksime lihtsustada seda Ähm, viisi, kuidas klient ja teenused kokku viia ja peale selle komisjon peab ka nõukogule ja parlamendile aru andma vahendite kasutamise eest ja seega komisjon võtab selle vastutuse ja me oleme veendunud, et peetakse kinni põhilistest nõuetest, et me keskendume vaesuse vähendamisele ja loome lisandväärtust ja saame oma raha eest ka siis äh, lisaväärtuse. ja härra esimees olen teie käsutuses äh, vastamaks äh, hilisematele küsimustele. suur tänu teile kõigi äh, sõnavõttude eest. võib-olla peaksime nüüd palju Euroopa Investeerimispanga alalised esindajad Brüsselis, et paluda, et ta omapoolse arvamuse esitaks. suur tänu teile, härra esimees. luban lühidalt teha kõigepealt tahaksin ma öelda, et tahaksime tänada komisjoni väga hea töö eest viimase äh, kahe kuu jooksul. Äh, Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondiga ning äh, nendest arengutest ja aruteludest koorub välja see, et meil on väga selgelt et jagada institutsioonide vahel korralikult omad ülesanded, me ei pea paralleelstruktuure üleval, peame üksteist täiendama ja tegelikult on juba eh, nõukogu poolt, eh, kõige kõrgemate tippude poolt eh, selliseid üleskutseid esitatud, me saame seda teha, ma usun. ma ei usu, et kuidagi teisiti on võimalik edasi minna siis edasi me usume, et Euroopa Investeerimispangal on väga hea taust, kui me räägime tehnilistest kogemustest, aga ka tegelikult erinevate instrumentide eelarve tõhususest. kaks tuhat viisteist oli kaheksa ja pool miljardit eurot laene eh, väljaspool Euroopa Liitu, viiskümmend viis protsenti eh, vastavalt LM-ile ja omariskile kolmkümmend viis protsenti ning ka AKV ja Cotonou lepingu alusel. tahaksin öelda, et meil on vaja kindlasti ka vältida lisa äh, halduskoormuse tasandeid, me ei peaks mitte dubleerima äh, haldustasandeid ja valitsemisstruktuure selleks, et äh, instrumentid ei kattuks, näiteks AKV investeerimisvahend ja LM ning sealjuures ka siis uus Euroopa Investeerimispanga vastupidavus eh, eh, vahend Lääne-Balkani ja eh, Vahemere piirkonna jaoks. ning peame samuti tagama ka selle, et me saame olemasolevaid instrumente piisavalt rahastada. tahtsin veel rääkida ELM vahendite kohta ja loomulikult me täname komisjoni selle töö eest, äh, mille nad on teinud selleks, et äh, vastupidavusi algatuse jaoks samuti leida vahendeid, äh, nii nagu ülemkogu juunis selle otsuse vastu võttis. aga samuti peame me ütlema, et tänasel päeval on mitmeid keerukaid poliitilisi eh, küsimusi, millega me peame silmitsi seisma, sest isegi suurenenud ELM-vahenditega näeme me ikkagi väga tõsist Euroopa Investeerimispanga eh, vahendite vähenemist, eh, laenamist on vähendatud eriti just idanaabruskonnas seitseteist protsenti Äh, Aasias, Ladina-Ameerikas ja ka Lõuna-Aafrikas peaaegu viiskümmend protsenti. ja kuna Iraanist oli juttu, siis äh, ka äh, Belarus, Valgevene, vabandust, Myanmar ja Kuuba on siin oluliselt katmata. ja siin ei ole tegelikult vahendeid, mida veel kord kasutada selleks, et viia läbi erinevaid programme nendes riikides Äh, selline on siis tänane olukord, ma saan muidugi täiesti aru, et meie eelarve on piiratud. me räägime siin ikkagi äh, kolmekümne neljast miljonist aastani kaks tuhat kakskümmend ja siis sada kuuskümmend viis äh, järgmise mitme aasta finantsraamistiku jooksul. see oleks vajalik selleks, et kuus koma kaks miljardit lisalaenu anda selleks, et Ida-Euroopas, Aasias, Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aafrikas tagada praegune rahastamistase. ma tean, et siin ei ole mitte välisasjade komisjon, nii et ma ei hakka äh, see rõhut-, seda rõhutama praegu siin, kuivõrd tähtis see on praegusel hetkel aga minu ülesanne oli see teile ette kanda. ja me peame olema realistlikud, arutelud olid rasked eelarve teemal, aga me ikka ja jälle tõstatame selle küsimuse ka nõukogus erinevatel tasanditel ja tahtsin lihtsalt parlamendi tähelepanu sellele juhtida, suur tänu. suur tänu ja ma annan nüüd sõna kolleegidele, kes sõna soovivad härra Ivanov ja pärast härra Debrev. on väga oluline selle küsimusega edasi tegeleda, sest see aitab Euroopal mängida tähtsamat rolli maailmas. see on praegusel hetkel aina olulisem ja sellega seoses eelarvekomisjon jälgib väga tähelepanelikult äh, teie edasist tegevust ja teeb kõik selleks, et Euroopa Liit saaks oma rolli täiel määral täita tegemist on olulise fondiga Euroopa jaoks ja selle edasine areng on suurepärane. praegune kontekst praktiliselt sunnib meid edasi tegutsema. mõelgem selle peale, kuidas Hiina on maailmas esile kerkinud. tean, millest te räägite, tean, et see teema on äärmiselt äh, oluline. Te teate ju, mis erinevus on Hiina ja Euroopa Liidu vahel? kuigi mõlemal on raha neil on tõepoolest raha ja nad on Aafrikas tõesti väga äh, nähtavad, aga aga Iraan on samuti väga aktiivne Aafrikas ja kuid meie tegevus on oluline, et äh, Aafrika areneks, et Aafrika kodanikud äh, leiaks oma koha maailmas, see on äärmiselt tähtis ja loomulikult ka selleks, et migratsiooniküsimusi lahendada. nii et see fond eksisteerib selleks ja aitab ka selleks, et aidata pagulasi. arvan, et siin on tõesti huvitav projekt olemas. nõrkus on siin EFSI neil on siin üles ehitatud garantiide mudelile kõik ja EFSil on probleem selles, et värsket raha ei tule sisse ja avalik, riigi raha ei tule sisse ja arvan, et kuigi, kuigi teatud lisafondide kasutamine on positiivne, kui Euroopa Liit teeks pisut pikemas perspektiivis jõupingutus, siis suudaks me võimendusefekti tugevdada, <clears throat> eriti võttes arvesse, et äh, EFSiga seoses on veel muud äh, takistusi, mida ka mainisid kõnelejad. ja see, mida ma täna öelda tahan, on see, et parlament peab olema väga tähelepanelik. komisjon soovib endale liidri rolli. Äh, on väga hea, kui komisjon soovib äh, haldusega tegeleda, nagu seda ka öeldakse artiklis neli. kuid me sooviksin, et lisataks, et parlament näiteks lisaks omalt poolt olulisemad suunised, et oleks äh, näiteks ka garantiide finantseerimine olemas äh, Euroopa eelarvest äh, ja ärge unustagem, et Euroopa eelarve osas on parlament kaasotsustaja meil, ma leian seega, et siin on ka väike nõrkus äh, ja arvame, et nende küsimuste osas tuleb äh, lahenduste leidmistele äh, rõhku panna ja komisjon pidi esitama iga-aastase raporti nõukogule ja parlamendile ja ma ei tea, kas sellest piisab või minu meelest mitte. arvan, et peaks rohkem mõtlema selle peale, millised edasised tegevused oleks vajalikud asendumatud, et parlament saaks oma rolli mängida, aidates äh, edasi arengut ka Aafrika mandril. arvan, et äh, see peaks äh, kõigile parema tuleviku kindlustama. nii et ühest küljest on mul küsimusi just garantiide süsteemi üle ja parlamendi puhul kontrolli puudumise kohta. suur tänu, härra Depree, palun. suur tänu teile, härra esimees. pean kõigepealt tunnistama, et ma pole suur spetsial-, spetsialist meie välissuhete küsimustes ega ka finantsinstrumenti osas ja seega ma ma pean ütlema, et ma need igasuguste lühendite osas äh, äh, pisut ähm, olen segaduses. ja mul on äh, väga lihtne küsimus. see uus instrument, millest kuulsin, äh, olen alati aru saanud, et, äh, et see on, eesmärgiks on kontrollida migratsiooni. Te meenutasite oma sõnavõttudes, et oleks vaja luua Aafrikas äh, juurde kahe tuhande kolmekümnenda aastani kaheksakümmend miljonit äh, töökohta, see, sain teist nii aru, et äh, et see vastasel korral tuleb kaheksakümmend miljonit migranti Euroopasse. minu küsimus on järgmine. nüüd võttes arvesse sellist eesmärki, milleks on siis potentsiaalsete immigrantide tõkestamine või peatamine milline, eh, kuidas see eh, fond peaks eh, muutma midagi võrreldes praeguse olukorraga? näiteks mida ta praeguse olemasolevatele instrumentidele muudab ja kuidas ta oma tegevust läbi viib, sest ma kujutan ette, et siin on terve hulk selliseid olulisi tegevusi ja globaalselt rääkides kui palju see meile äh, maksma läheb, kui peame äh, selle äh, eelarvestamisega tegelema järgmise finantsperioodi vältel. ma sooviksin väga, et te meil mu küsimustele vastaks. suur tänu, ütleb esimees. ja ka mina sooviks esitada mõned küsimused. kõigepealt see, mis puudutab jätkusuutliku arengu fondi sest äh, kui ütleme, et võimendusefekt, äh, EFSI on viieteistkümnes võimendusefekt, Aafrika on piirkond, äh, kus investeerijatel puudub igasugune investeerimiskindlus. kas teile tundub, et investeerimine on mõistlik, sest sest kui tekib mingisuguseid probleeme, siis lõppkokkuvõttes ei ole tegemist enam üheksa protsendiga, vaid kogu eh, projekt ise läheb eh, löögi alla. kuidas seda probleemi lahendada? nii et see on minu esimene küsimus, esita küsimuse ka sellepärast, et proua Kardjasaval, kes soovis siin olla, aga kuid pidi ära minema, temal oli küsimusi sooviks, et te täpsustaks äh, projects benefiting EFSD garantiiga projects carried out uh, in the African Investment äh, Facility ja siis veel ja siis veel Euroopa Investeerimispanga välislaenamismandaadi vahel. võib-olla suutsite uh, Eh, selgitada kolleegile, kes ei saanud ise siia jääda, milline erinevus nende vahel on. Eh, meil on praegu, oleme praegu kõhklival seisukohal, me sooviksime pisut globaalsemat visiooni selle kohta, kuidas, millised eesmärgid on ja härra Freza, kas see kõik on kooskõlas mitmeaastase finantsraamistikuga ja kas see kõik nõuaks finantsraamistiku ülevaatamist. sest äh, me äh, pidevalt tõstame siin asju ühest kohast teise ja võtame Euroopa Arengufondist, mida me üldse ei kontrolli ja siis palvetame, et, et liikmesriigid osaleksid, aga me ei saa selles kunagi kindel olla. kas me võime kindlad olla selles, et kõik need sätted, mida käivitatakse, millel on selged poliitilised eesmärgid, vastavad igale geograafilisele piirkonnale, sest kui me lähme koha peale, siis lubage öelda, et Euroopa tegevuse arusaadavus ei ole sugugi mitte selge. tege-, ka tegutseme läbi ÜRO või teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja aeg-ajalt tekib tunne, et Euroopa on lihtsalt vabaühendus ja sellega ma lõpp, äh, selle, sellega ma teen kokkuvõtte, igatahes oleks väga oluline, kui kõik teie seast nüüd sellele küsimusele vastaks. suur tänu, vastan teie viimasele küsimusele. selles, mis puudutab, kas äh, mitmeaastast finantsraamistikku, see on tõesti sellega kooskõlas ning see on see, äh, kooskõlas ka komisjoni ettepanekutega vahearuande kohta see tähendab, et äh, vahearuannet on vaja. see on äh, üks osa kakssada viiskümmend miljonit lisaeurot garant-, äh, jätkusuutliku arengufondi jaoks on ette nähtud kahesaja seitsmeteistkümnendaks aastaks, sekkub esimesse nii et äh, praeguses äh, versioonis see ei toimi. ei. Äh. nii et praeguste sätete kohaselt seda, neid vahendeid pole, kuid paranduseelarve järgi on äh, Äh, võimalik siiski vahendeid leida. praegusel hetkel äh, siis üle vaadata kahe, võimalusel kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvesse ning tahaksin äh, veel öelda seda, et vahearuandes nähakse ette ka sada, seitsesada viiskümmend miljonit eurot, mis Äh, on ette nähtud ka partnerluseks äh, kolmandate riikidega, mille osas äh, tehakse jõupingutusi, et üritada välja töötada meetmed, majanduslikud siis või halduslikud, et äh, migratsioonivoogusid kontrollida ja selleks on ette nähtud seitsesada <laughs> viiskümmend miljonit eurot, mille on välja pakkunud ka komisjon äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveks. ja seega on ettepanekud kooskõlas praeguste mitmeaastase finantsraamistikuga ning ei ole, ei ole erilisi piiranguid, loodame, et paralleelsed läbirääkimised Äh, sellest, mis puudutavad kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet ja mitmeaastast finantsraamistikku, jõuavad äh, positiivsete tulemusteni ja annan nüüd sõna härra Rodolfile, kes vastab teistele küsimustele. Merci, merci beaucoup. suur tänu teile. suur tänu nende huvitavate küsimuste eest. ma alustan kohe esimesest. tõesti, meil on kohustus tegutseda ja ma tahaksin ka vastata küsimusele, et eh, kui palju oleks see summa, kui see oleks seitse aastat ja mitte kolm-neli? uus äh, arengu rahastamine, mis Addis Abebas kokku lepiti juulis kaks tuhat viisteist, tähendas, et äh, rohkem sisemaiseid äh, raha kogumisi, äh, raha, finantsvahendite mobiliseerimist ja mitte raha kasutades grantide abiga näiteks ehitamaks elektrijaama. see ei ole seotud see ei ole mõistlik, see peab olema kuidagi riskikapitaliga seotud, nii et see kohustus tegutseda, sellega me jõuame nii kaugele, et seitsme aasta jooksul peame me investeerima rohkem raha. ja see aitab meil eh, tõesti väga suures ulatuses eh, rahasid kasutada. EFSI eh, nõrkus. me teame, et Hiinal on raha härra esimees, aga sellel rahal on väga kõrge hind. kui ma olin Ugandas, siis äh, ütles president, et meie tahaksime teha äri eurooplastega ja mitte hiinlastega, aga teie ei paku meile midagi. nüüd see FSD võimaldab meil positiivselt, äh, aga teatud tingimuslikkusega ja põhimus, põhimõttekindlusega anda seda raha välja investeeringuteks kui ma ütlen, et EDF-i eh, kombineerimine eelarvevahenditega annaks eh, rohkem eh, pädevusi ka parlamendile, no näiteks TV-komisjoni puhul me teame, et nemad annavad meie strateegilisele rahastusprogrammile strateegilise suuna ja ka vahe hindamise aeg on kohe-kohe käes. oluline on see, et mitte ainult jälgida nüüd siin rahasummasid, vaid ka poliitilisi prioriteete siis vastates äh, nüüd äh, mõjude kohta, näiteks töökohtade loomisele järgmisel aastal. Euroopa äh, Säästliku Arengu Fond, see kindlasti ei anna mingisuguseid vastuseid pika aja jooksul, vabandust, lühikese aja jooksul, see on ikkagi pikaajaline protsess, me anname võimaluse teha investeeringuid, kolm-neli aastat võtab see rakendamine aega ja siis edasi aastat jälgime olukorda ja hindame mõjud majanduses loomulikult ilmnevad kolme kuni kuue aasta jooksul, nii et kui te küsite, et kui palju järgmisel aastal töökohti luuakse, pean vastama siin, et null. aga see investorite usaldus, et see tegevus on mõistlik, toob endaga kaasa veelgi rohkem investeeringuid, sest et riskiprobleem saab lahendatud muidugi rahainvesteeringute eesmärgide suundade kohta me oleme nõus, kui näiteks kuuskümmend protsenti tuleb EDF-ilt raha, siis äh, seda saab investeerida Aafrikasse, mujal ei saa seda teha, sellepärast et äh, siis äh, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendid lähevad eelkõige lõuna- ja idariikidele siin me peame igal juhul nii geograafiat järgima kui ka äh, siis võimalikke panustajaid geograafiliselt. siis härra esimees, riski koha pealt. Teie ütlete, et miks üksteist ja mitte viisteist? see, mida meil on vaja, on kaheksateist, mitte kaheksakümmend, ütleb kõneleja, nii et kaheksateist miljonit igal aastal ja see on palju raha siis võimenduse kohta. me oleme siia pannud ette üksteist, sellepärast et äh, Aafrikasse investeerimine on riskantsem ja me ei jõua võimenduseni viisteist. aga me oleme ka pakkunud äh, riskikatte äh, viiskümmend protsenti garantii tagamiseks, selle asemel, et kolmkümmend kuni kolmkümmend üks EFSist võtta, sest risk on suurem nii et äh, see protsent siis garantii tagamiseks ja vähem võimendusefekti äh, selle investeerimise kliima ja keskkonna pärast. ja see, ma arvan, äh, on ka küsi-, teie küsimustele vastus. nüüd, et kokku võtta, siis see, et kõik asjad saaks tehtud ühes kohas, mikspärast ei ole üks sammas, vaid on kolm meil meie tahtsime erinevad tegevused sama lähenemise alla suunata. nii et äh, meil ei ole isegi konkurentsi erinevate tegevuste vahel, meie nähtavus on võtmeküsimus ja asi, mida ma veel ei ole öelnud, nimelt see plaan võimeldab, võimaldab ka meil tegelikult Euroopa äh, erasektorit äh, rakendada, nii et mõlemad pooled võidavad Euroopa erasektor läheb ja investeerib Aafrikasse ja naabruspiirkondadesse. ja seda me peame veelgi lähemalt analüüsima tulevikus, sellepärast et äh, niimoodi me saame Euroopa investe-, institutsioonide skeemide järgi tagada investoritele ka ikkagi riskikatte. suur tänu selle ettekande eest ja teie ambitsioonikuse eest, kuid detailide osas peab ütlema, et ei tohi alahinnata seda, mida tähendab Aafrika demograafiline väljakutse meie jaoks tulevastel aastatel. ja, ja arvud, millest te rääkisite, on kahtlemata muljetavaldavad, aga see, mis hoiukassasse pannakse, on üks asi, loomulikult äh, tehas, mida, mis toodab elektrit, ei suuda ellu jääda ainult öö, äh, äh, toetustest. kuid näiteks vaadake, mis juhtus Argentiinas, kui äh, toimu-, kui rahvas vaesustus, siis nad lõpuks tegi, lõppes asi sellega, et nad lihtsalt ei maksnud enam elektri eest, nii et ei tohi alahinnata finantsvõimalusi, mida me vajame, et äh, Eh, oma väljakutsetega toime tulla. suur tänu selle õige sammu eest õiges suunas, aga peame sellest asjast veel tulevikuski rääkima. aitäh, et te me esitasite meile argumendi selleks, et enda nõukogu vajaduse kohta eh, parandusettepanek number üks ja kui mu kolleegid arvavad, et võime lõpetada nende sõnadega, siis pööran iga, pöördun teist igaühe poole. see pole just eriti keeruline. härra äh, Dupre on nõus, härra Kaier äh, samuti. suur tänu teile, härrased. Äh, muid küsimusi pole, kohtumine on meie koosolek on lõppenud, alustame jälle homme hommikul hääletamisega.